liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir beginnen. armsad kolleegid, me alustame, tervitan teid ka täna hommikul. meil on veel paar punkti vaja ära käsitleda ja me alustame kolleeg äh, Soosa Wagneri raportiga, mis puudutab siis äh, infrastruktuuri prioriteete äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend, meil oli eile sellega seoses väga huvitav kuulamine, me annaks kõigepealt sõna härra Soosa Wagnerile, et ta teeks sissejuhatuse sellesse arutelusse aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, ma tänan kõiki, kes äh, on äh, juba kohal, ma arvan, et ei ole vaja öelda, et kui see raport välja valiti või see teema välja valiti ja otsustati, et me selle kohta raporti koostame, siis nüüd me saame öelda, et seoses Jaapanis toimunud katastroofiga on see teema muutunud veelgi olulisemaks. praegu me oleme olukorras, kus äh, Euroopa reaktsioon Jaapani katastroofilisele olukorrale peab olema ühelt poolt äh, täiesti selge ja teisalt õige. Teil on olemas juba resolutsiooni eelnõu, see on tõlgitud kõigisse keeltesse. Ähm, siin ei üritata lahendada kõiki energeetikaga seonduvaid probleeme. raportites tuleb keskenduda teatavate probleemide analüüsile, aga kõiki aspekte ei ole võimalik käsitleda. selle teema puhul on keskendutud äh, energiainfrastruktuurile ja see on ka siis selle raporti põhiteemaks. nüüd ma ei soovi käsitleda ähm, kõiki energeetika küsimusi Euroopas, vaid me keskendusime tõesti ener-, e-, energiavõrgu väljaehitamisele. nii et paljusid teemasid äh, ma ei käsitle sellega seoses, me peame olema sellest teadlikud, et see on äh, nii ja see, milliseid energiaallikaid liikmesriigid kasutavad, see on liikmesriikide pädevuses, meie seda äh, siin käsitleda ei saa. mina loomulikult tahaks, et äh, kõik oleks reguleeritud, aga me ei saa seda teha, sest äh, lepingus on asjad sätestatud teisiti. nii et minu raporti teemas rõhutatakse seda, et energeetika infrastruktuuri tuleb e- e- infrastruktuur tuleb välja ehitada, et me peame vältida, vältima killustumist, et me peame edendama uuenevaid energiaallikaid ja et me peame tagama varustuskindluse ja erilist tähelepanu peame pöörama nendele liikmesriikidele, kes sõltuvad ühest ainsast energiatarnijast ning me peame üritama kõrvaldada niinimetatud energiasaari. Nende energiainfrastruktuuri arendamine, tervikliku võrgustiku loomine, liikmesriikide vaheliste side, sidemete loomine on vajalik ka selleks, et tagada liikmesriikide solidaarsust, mis on samuti lepingus kirjas. raportis viidatakse ka sellele, et on vajalik äh, täiel määral äh, ellu viia olemasolev seadusandlus. tihti me unustame selliste raportite puhul, et äh, meil on juba väga palju õigusakte nende teemade kohta. meie jaoks on äärmiselt oluline, et kõik Euroopas kehtivad reeglid mis ähm, on kehtestatud Euroopa institutsioonide poolt, nagu näiteks kolmas energeetikapakett, aga kõik teised õigusaktid ähm, täiel määral äh, ellu viidaks. ning äh, väga olulise tähtsusega on ja me ka äh, mainime selle ära selles raporti eelnõus, et energeetikapoliitika, kliimapoliitika ja teiste poliitikate eesmärgid peavad äh, olema kooskõlas. näiteks väga oluline seos on äh, transpordipoliitikal ja energeetikapoliitikal ja vastavate poliitikate arendamisel tuleb järgida ühtset äh, nägemust raportis viidatakse ka sellele, et oluline on energia kokkuhoid, et oluline on energiatõhusus. me sõltume väga suurel määral mm, elektrienergia impordist ja seetõttu ongi üks asju, millele ma keskendun, äh, energia kokkuhoid. see on üldse võtmetähtsusega mm, element ja kodanike energiatarbimise suunamine on äärmiselt oluline ning see, kuidas äh, tekib nõudlus, äh, mõjutab loomulikult ka seda, millised peavad olema, milline peab olema infrastruktuur ja milliseid investeeringuid tuleks infrastruktuuri teha. nõudluse mudel, mida looma hakatakse seoses energiasäästuga, on äärmiselt oluline selleks, et otsustada, mida me peame tulevikus tegema, et millised infrastruktuuri osad on meil veel puudu. ja sellega seoses jõuame veel ühe teema juurde, mida ma olen raportis käsitlenud, nimelt äh, intelligentsete võrkude äh, arendamine. eile ekspertide kuulamisel oli meil äh, juba võimalus kuulda, kui oluline see on. ma arvan, et raporti eelnõus on samuti ära toodud äh, need mõtted, mida eile meie eksperdid äh, väljendasid. intelligentsete võrkude arendamine on üks asi ja sellega on seotud äh, intelligentsete linnade mõte, mida me oleme samuti alati rõhutanud ka see aspekt on äärmiselt oluline, sest äh, tihti unustatakse ära, jäetakse hooletusse, aga me peame, me mõtleme sellele, et energeetikapoliitika on poliitika, mis puudutab väga paljusid poliitilisi subjekte, äh, nagu näiteks Euroopa Liit, kes muidugi teeb kõik, mida võimalik, äh, see puudutab liikmesriike, aga lo loomulikult ka piirkondi ja kohalikke omavalitsusi energiasääst ei ole võimalik ilma kohalike omavalitsuste ja linnade kaasamiseta, kes peavad äh, tõstma kodanike teadlikkust äh, sellest, kuidas äh, oleks võimalik energiat säästa. kohalikud omavalitsused ja linnad on just esimesed, kes peaksid kutsuma üles energiasäästule, tegema seda erinevate poliitikate raames, mida tehakse linna äh, küsimuste lahendamiseks, äh, transpordiküsimuste raames, nii et oluline on intelligentsete võrkude ja intelligentsete linnade arendamine. tegemist äh, on tõepoolest äärmiselt olulise ülesandega, mis on kohalike olu-, omavalitsuste seisukohalt oluline. ning sinna juurde kuulub ka teatava, teatav e-, energiainfrastruktuuri detsentraliseerimine äh, erinevalt vanast mudelist, kus äh, kõik energiavõrgud olid äh, tsentraliseeritud. täna erinevalt sellest tsentraliseerimisest, mis mõningates aspektides on vajalik, on meil samal ajal vaja teatavat detsentraliseeritud haldamist ja majandamist ja äh, niimoodi saab, äh, muutuvad tarbijad oluliseks ka energia tootmises. see on äh, oluline aspekt, mis on jällegi seotud intelligentsete linnade aspektiga. Mm, see, ja mis on oluline just selleks, et meil oleks võimalik rakendada energiasäästumeetmeid. Te näete, et raportis on ära toodud ka terve rida kriteeriume, need on punktid kakskümmend neli, kakskümmend viis, siin on terve rida kriteeriume, mida me oleme üritanud arendada selleks, et oleks võimalik välja valida kõige olulisemad projektid. ma ei taha neid siin hakata kõiki üles lugema. ma arvan, et see kõik on raportis väga selgelt kirjas aga ma tahaks kolleegide tähelepanu juhtida sellele, et see punkt, mis on äh, raporti kontekstis väga oluline, äh, ma tahaks viidata sellele, et kõik äh, algatused, mis võetakse nende kriteeriumite paika panemise, panemiseks ja need kriteeriumid on mulle raportöörina äärmiselt olulised, ma juba mainisin, et me oleme mõned välja töötanud, varustuskindlus äh,, keskkonnaaspektid, meie panus energiasaarte kaotamisse, uuenevad energiat, energiaallikad, avalik huvi. see on tõepoolest äärmiselt oluline, oluline osa sellest raportist ning ma palun, et kolleegid äh, aitaksid mul seda osa raportist veelgi täiendada ja paremaks muuta. ning äh, nüüd räägiks loamenetlusest, äh, erinevate projektide elluviimisel, ka sellest me rääkisime eile ekspertidega. ma kuulsin äh, ekspertidelt ka üht-teist, mis mul juba ka raportis kirjas on ja ma olin väga rõõmus selle üle ma, meil on vaja, et loamenetlused oleksid kiiremad see puudutab kogu Euroopat ja loamenetluse kiirendamisega seoses on oluline ka see aspekt, et meil oleks üks pöördumiskoht kõigi operaatorite jaoks, kes energeetika vallas tegutsevad. kodanike osalemise tähtsus on samuti selge, alates esimesest äh, planeerimisetapist peavad kodanikud olema kaasatud selleks, et äh, et äh, kodanikud ka algusest peale to toetaks neid projekte ja selle saavutamiseks ongi vaja neid kohe algusest peale kaasata ja teha seda hetkel, kui on veel võimalik mõelda tehniliste alternatiivide peale ja nii tagame ka kodanike usalduse ning see on äärmiselt oluline, sest kodanikud saavad ju selliseid projekte ka blokeerida, me oleme minevikus näinud selliseid juhtumeid. sõltumata sellest on mm, vaja ette näha ka kompensatsioonimehhanismid, kodanikele tuleb öelda, et äh, nad ei kannata kuidagi seoses äh, infrastruktuuriprojektide elluviimisega ning lõpetuseks äh, finants, rahastamise aspekt. Äh, eksperdid eile samuti tõid välja mõningaid ideid, mis mul on juba kirjas selles raportis. turg on nende projektide elluviimise eelduseks, see on täiesti selge. aga turu ähm, mõiste on seotud ka äh, läbipaistvate tariifidega, ähm, stabiilse reguleeriva raamistikuga, mis samuti on eelduseks, äh, et üldse oleks võimalik rahastamisaspekte käsitlema hakata selles äh, valdkonnas tegutsevad ettevõtjad ei nõua mitte niivõrd avalikke vahendeid, vaid seda, et reguleeriv raamistik oleks äh, stabiilne, selleks et neil oleks võimalik oma tulevikku planeerida, see on üks põhilisi nõudmisi. loomulikult äh, on vaja ka avalikke vahendeid, kui on vaja avalikkuse huvist lähtudes ähm, mõningaid projekte läbi viia ja vaja on kaasata ka erasektori vahendeid. nüüd ma jõuan tagasi alguse juurde, võttes arvesse seda katastroofi, mis äh, toimub Jaapanis, kus on tegemist täiesti piiblimõõtudega katastroofiga või maailmalõpuga, e, sii-, on see raport muutunud veelgi olulisemaks. meil on vaja ühist poliitikat selleks, et äh, selliseid infrastruktuuri projekte ellu viia ning äh, lugupeetud kolleegid, äh, tegemist äh, on pöördelise hetkega ajaloos. me peame praegu minema õiges suunas ja see on kõige suurem väljakutse, mis me, millega me silmitsi seisame. ma sooviks tänada veel kord kõiki variraportööre ja kõiki teisi kolleege, kes on osalenud selle raporti projekti koostamisel. ma sooviks tänada kõiki kolleege, kes on äh, minu poole pöördunud ja teinud omapoolseid ettepanekuid, nii et äh, suur tänu. aitäh. ja nüüd äh, on juba tulnud kolmteist sõnasoovi. me peame kell kümme hakkama tegelema järgmise päevakorrapunktiga, muidu me ei saa äh, oma päevakorda ära käsitletud, nii et kaks minutit on igalühel äh, sõnavõtuks aega. nii et aitäh ja ma annan kõigepealt sõna härra Kaarintsile, kes on äh, variraportöör. Euh, uh, suur tänu, sooviksin tänada raportööri. väga huvitav oli, et enne muudatusettepanekute tegemist oli meil kõigil palju mõtteid, nii nagu minulgi Äh, nendega aga ei soovinud me lepingu põhisisu muuta, vaid pigem äh, täpsustada konkreetseid teemasid. eile avalikul kuulamisel, kus mitmed meist osalesime, osalesid, panin tähele järgmist. eksperdid, kes äh, olid kõnelema kutsutud, ei puudutanud ühte teemat, mis on väga oluline, see on ühisturg see peaks olema see eesmärk, miks Euroopa sooviks lüüa ühtset võrgustikku, selleks et seda ühist turgu saavutada, tõsta konkurentsi eh, just tarbijate hüveks, tagades eh, stabiilse raamistiku ning eh, tariifide reguleerimise, et tagada see, et ettevõtted investeerivad infrastruktuuri. mõned ettepanekud, muudatusettepanekud puudutavad just neid küsimusi. ma ei ütle, et seda ei ole raportis käsitletud, kuid võib-olla peaks neid rohkem esile tõstma. ja kui komisjon saab meie ettepanekud, siis oleks see väljendatud üsna selge eesmärgina ning kuna aega on vähe, siis ma arvan, et peale muudatusettepanekuid saame sellest pikemalt rääkida, suur tänu! proua Riera Madurell, palun! suur tänu, härra esimees! kõigepealt äh, sooviksin samuti õnnitleda raportööri äh, tehtud töö eest. tegemist on väga ülevaatliku dokumendiga, mina võiksin kõiki tema ettepanekuid toetada tahaksin öelda ka, et ma olen nõus sellega, mida ta alguses ütles. see, mis puudutas äh, seda, et äh, raporti sisu on veelgi olulisem, arvestades hiljutisi sündmusi Jaapanis. teen äh, paar ettepanekut, mis meie fraktsiooni huvitavad ma arvan, et keegi ei ole üllatunud, kui me teeme muudatuse ettepaneku kümneprotsendilise mm, seotuse kohta. see on väga oluline, kui me räägime ka kulutõhususest ja uuenevatest energiaallikatest. nagu ma ütlen, siis see kümneaastane arenguplaan on üks võimalus, kuidas infrastruktuuri arendada Euroopa huvides kuid peale seda, mis eelmise aasta juunikuus juhtus, eile mainiti seda ka kuulamisel, et eh, meil ei ole Euroopa nägemust selles vallas, me võiksime seda edendada, andes komisjonile juhtiva rolli ning vaadata, kas see kümneprotsendiline eesmärk on saavutatud ning samuti võimaluse sekkuda, kui ei suudeta toime tulla mulle meeldib ka raportööri, raportööri ettepanek, äh, mis puudutab erinevaid rahastamismehhanisme. toetame seda, et äh, kasutataks ka projekti võlakirju ning ähm, süsiniku maksustamist. nagu raportöör ütles, on oluline see, et me seome omavahel vajalike infrastruktuuride küsimuse ning äh, meie nägemuse kahe tuhande viiekümnendast aastast. meie teeme muudatusettepanekud ning soovime, et parlament oleks kaasatud esimestes äh, pilootprojektides nii Lõuna- kui Põhja-Euroopas. lõpetaksin variraportöörina, sooviksin tänada raportööri avatud äh, nägemuse eest ning äh, ma arvan, et see raport saab olema väga sisukas, suur tänu. Liian, palun Lean, palun. kõigepealt äh, sooviksin mina samuti tänada raportööri selle ülevaatliku raporti eest. soovin samuti avaldada täielikku toetust tema ettepanekutele. paari sõnaga, kui me räägime infrastruktuuri investeeringutest, siis peame me vaatama aastasse kaks tuhat viiskümmend komisjoni kahe tuhande viiekümnenda aasta teekaardis kaardiga seoses peame vaatama, et eh, me kaasame kõiki neid eesmärke, samuti nagu kaks tuhat kakskümmend eesmärgid. tihtipeale on meil probleeme selleks, et eh, erinevaid eh, küsimusi kokku viia. vahetevahel on meie soovid ka vastuolulised. teisest küljest, mis puudutab rahastamist, minu lähenemine on selline, et turg peaks olema äh, jõuline ning äh, avalikku rahastamist tuleks kasutada vaid siis, kui see on vajalik. mulle meeldivad samuti Euroopa projektivõlakirjad, see on väga huvitav lähenemine ning minu arvates meie komisjon peaks äh, tõsiselt järele mõtlema, kas seda võiks äh, kasutada miljardite eurode tarbeks, mida meil on vaja investeerida. peame vaatama ka energia infrastruktuuri omaniku staatuse küsimusi. kui ei ole olemas läbipaistvat ähm, haldussüsteemi ja juhtimissüsteemi ning ma arvan, et me peaksime komisjonilt nõudma äh, teatud lahendusi selleks, et kontrollimehhanismid paika panna. eriti, mis puudutab äh, juurdepääsu avalikule rahastamisele. ning lõpetas, lõpetaksin sellega, et minu arvates need kriteeriumid ähm, peaksid olema teatud tähtsuse järjekorras ning ähm, ning me peaksime konkurentsivõime tagama avaliku rahastamise vallas, suur tänu! härra Jadot, palun! aitäh, härra esimees! ma tervitan raportööri lähenemist ja ma tervitan tema ettepanekuid. Ähm, kahe minuti jooksul keskenduksin ma rohkem äh, negatiivsele aspektidele kui positiivsetele aspektidele, aga ma meenutaksin, et me ilmselgelt toetame ja peame väga asjakohaseks äh, seda hierarhiat, mis äh, välja on toodud, et äh, nõudluse juhtumine, energia kokkuhoidmine, tervitame intelligentseid võrke, soovi kasutada rohkem uuenevaid energiaallikaid, eelkõige Põhjamere piirkonnas me teame, et tegemist on äärmiselt nõrga kohaga kümneaastaste tegevuskavade puhul. me täname raportööri eh, selle eest, et ta lisas eh, süsinikulekke teema, eh, sest igal juhul on tegemist süsinikulekke ohuga ja vaja on, et komisjon kiiresti uuriks seda ohtu ja vajadusel teeks ettepanekuid ning viimane asi, mis tundub meile olevat äärmiselt positiivne, on äh, see, need kriteeriumid, äh, mis Euroopa projektide jaoks on välja toodud, me arvame, et see on hea töömeetod ja need, äh, nende laiendamine kõigile oleks äärmiselt huvitav mis puudutab negatiivset poolt, siis me ei saa endiselt aru, et siin räägitakse kildagaasist. tänapäeval ei ole veel olemas kildagaasi jätkusuutliku äh, kasutamise projekte, sellest rääkimine tundub meile ebarealistlik eelkõige ja ka komisjonile tehtud ettepanek seda uurida ähm, me ei ole nõus ka see süsiniku ähm, käsi, küsimustega, aga mis puudutab uute eh, infrastruktuuriprojektide loamenetlusi, siis eh, ei tohi see eh, menetluste kiirendamine käia avaliku arutelu arvelt ja vahel on tegemist äh, niivõrd äh, ulatuslike projektidega, et äh, tuleb tõesti vaadata, et mis tegelikult põhjustab projektide viibimist. aitäh, härra Šimanski, palun. Mm, suur tänu. minu arvates on see väga hea algus. see on hea lähtepunkt, koht, mis on vastus komis-, parlamendilt komisjoni teatisele. üks asi aga, mis puudu on hetkel, on see, et rõhutada äh, kriteeriumides ähm, mitmekesistamist. energia kaubanduses liigub päris palju raha, kui me räägime siin avalikest investeeringutest, siis peaksime olema väga ettevaatlikud ning äh, tegema neid investeeringuid vaid siis, kui on olemas suur avalikkuse huvi ja lisandväärtus Euroopale. ning äh, sellisel juhul, kui turg sellega toime ei tule sooviksin rõhutada mitmekesistamise suurendamine mitte vaid äh, transiidi, aga ka allikate puhul on midagi, mida me peaksime rõhutama. meil ei ole ühte ainsat äh, lahendust, mis äh, mis määratleks, milliseid investeeringuid peaks kaasfinantseerima, kuid me peaksime jõudma nii lähedale kui vähegi võimalik aitäh ja nüüd ma võtan järjekorras edasi, härra Kürk, palun. Eh, aitäh, härra esimees. ka mina tohi-, sooviks tänada raportööri eh, tasakaalustatud raporti eest. siin eh, on tõesti kirjas ka need mõtted, mida eile mainiti avalikul kuulamisel. kui te lubate, siis ma oleksin optimistlik see tõsiasi, et äh, nende kuude jooksul me tegeleme energiastrateegiaga keskpikas ja pikas perspektiivis, äh, arendame ka rakendustingimusi, see tähendab seda, et äh, tegelikult meil ei ole veel ühist energeetikapoliitikat Euroopas, aga tulevikus meil võib-olla on võimalik, et meil on see poliitika. mul on põhiliselt neli märkus võite vaadata ka minu muudatusettepanekuid, mis keskenduvad nendele küsimustele. on terve rida valdkondi, millega on probleeme, eriti Ida- ja Kesk-Euroopaga on probleeme, sest et Ida- ja Kesk-Euroopa sõltub Venemaa gaasitarnetest, meil on juba olemas ko kogemused eelmistest aastastest, vaja on luua põhja-lõuna tõlg, telg gaasitarnete jaoks teine märkus puudutab rakendamist. mõistlik oleks äh, tegutseda nii, et ühtegi eurot ei antaks välja enne, kui olemasolevad äh, õigusaktid on rakendatud ja alles siis äh, nagu mainis ka härra Šimanski, saaksime oma vahendeid kasutada nendes valdkondades, kus see on tõesti vajalik. see peaks olema meie põhimõtteline tegutsemismeetod. ning mis puudutab loamenetlusi, peaaegu kõik eilsed äh, eksperdid rääkisid äh, loamenetlustest. me ei saa leppida sellega, et äh, piiriülesed projektid paljudel juhtudel vajavad kuni kümmet aastat, enne kui nad loa saavad. ning mis puudutab rahastamist, siis vaja on tohutult palju raha, eh, ainult Euroopa vahenditega ei ole seda võimalik ähm, saavutada, meil on vaja, et turul osalejad äh, osaleksid samuti, aga meil on vaja selleks ka äh, selget reguleerimisraamistikku. Dirk, palun. me räägime siin ainult oletustest, mida peaks lahendama ning me räägime siin keskkonnasõbralikkusest ja mitmetest küsimustest, kuid kõikidele nendele oletustele tuginedes ähm, turujõud viiva, juhivad meie ühenduse infrastruktuuri ja mina ei usu sellesse. ning see ei ole parim lahendus, mida meil vaja on, on projekt, ähm, nägemus, visioon mida silmas pidada. mul on mitmeid konkreetseid ettepanekuid, äh, punkt viis, strateegiline planeerimine, raportöör soovib, et äh, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel infrastruktuuri arenemine võib tekitada mitmeid probleeme. mina ei ole eelkõnelejaga nõus see võib, äh, ma ei ole nõus, et see võib tekitada süsinikulekke riski. Euroopa võrgustikud ei ole ülejäänud maailmast eraldatud ning komisjoni sekkumine nendes küsimustes ei ole vastu, ei ole kooskõlas ähm, rahv-, Maailma Kaubandusorganisatsiooniga. Euroopa infrastruktuur peaks arvestama ka ajavöönde ning äh, kliimavööndeid ning neid ei ole siin mainitud. ning lõpetuseks energia ülekandesüsteemid põhjast äh, lõunasse vajavad uusi, äh, kuid samuti ka Läänemerelt, et mitte ainult sellest ühest piirkonnast, sellest rääkisime ka eile, suur tänu. proua Kavaljo, palun. suur tänu, esimees, sooviksin tänada ka kolleeg Soosa Wagnerit, tegemist on väga hea raportiga. mul on ainult kaks täpsustust. üks puudutab Iberia poolsaare piirkonda selleks, et veeldatud maagaasi tarnida ja hoiustada. Hispaania ja Portugalil on seal veeldatud maagaasi terminalid ning ähm, see põhja-lõuna ühendustee on väga oluline küsimus. impordivõimekus ning ka maa-alune hoiustus äh, on oluline, me peame, ja see on oluline siseturu tugevdamiseks. teiseks sooviksin välja tuua muudatusettepanekus selle, et raportis räägitakse energiaenklaavidest, mina tahaksin rääkida nendest nii-öelda geograafilistest äh, saartest, mis on tõesti eristatud ning äh, probleeme on Kanaari saartel äh, ja ka Prantsusmaa teatud piirkondadega, neil on väga konkreetsed probleemid in-, energia infrastruktuuri vallas ning seda peaks ka mainima muidu olen ma põhimõtteliselt raportiga väga rahul, suur tänu! aitäh, härra von Nistelrooy, palun! aitäh, härra esimees! ka mina tahaks ühineda tänusõnadega äh, raportööri aadressil. Äh, tõesti on väga õige hetk neid teemasid käsitleda. oluline oleks äh, avalikku vastut-, avalikkuse vastutust ka el-, eh, tegudesse viia, mitte üksnes rääkida sellest. eile juba nimetati heade näidetena eh, Saksamaad ja Hollandit, et tänu kriisile on eh, loamenetlused kaks kolmandik, kahe kolmandiku võrra lühemad kui muidu äh, Äh, tuleb rääkida siin ka erinevatest piirkondadest, siin on juba nimetatud Põhjamerd, äh, aga kui tegemist on äh, tuuleparkidesse investeerimisega, siis kas me oleme seda tõesti käsitlenud prioriteedina? me peame selle üle järele mõtlema, me peame lähenema sellele küsimusele tasakaalustatult ja siis saab turg sekkuda ning kolmas asi, projekti võlakirjad. ma arvan, et kriteeriumid tuleks eh, selgemalt sõnastada. me oleme tõesti pii-, piiril, piirid aga on jäänud minevikust. kui meil on projekti võlakirjad, siis neid tuleks kasutada iga piiriülese projekti puhul. kui me nii teeks, siis muutuksid need projektid konkreetsemaks ning regionaalne lähenemine, räägitakse makroregioonidest, äh, ka Põhjamere ja Läänepere puhul oli juttu makroregioonidest. ma arvan, et tegemist on väga hea lähenemisega, et äh, võimaldada võrkude vahel äh, koostööd suuremates piirkondades. proua Tikau, palun. aitäh. ka mina sooviks äh, õnnitleda raportööri härra Zosa Wagnerit väga täieliku raporti eest. ma tahaksin tähelepanu juhtida arukatele võrkudele ja ma sooviks tähelepanu juhtida ka äh, energiatõhususele. mulle meeldiks, kui raportis kajastataks paremini vajadust uuendada linnavõrku, linnade energiavõrke ja ma räägin siin küttevõrgustikust. Mm, mm, igal pool Euroopas, eriti Ida-Euroopas on äh, soojavõrgud äh, vananenud, neil on vaja investeerida, neisse on vaja investeerida, ma räägiksin ka äh, solidaarsusest energia vallas ja sellest, et on vaja kõigile kodanikele tagada energiavarustus äh, taskukohaste hindadega. ma ei saanud väga hästi aru sellest, mida äh, härra raportöör soovis äh, punktis viis öelda, võib-olla ta saaks selle juurde tagasi tulla ning ma arvan, et oluline oleks rõhutada ka Põhjamere, vabandust, Musta mere piirkonda ning lõunakoridori. ja mis puudutab arukaid võrke, siis mulle meeldiks, kui me oleksime Äh, intelligentsetesse transpordivõrkudesse lõiminud ka elektriautod ja et see käiks detsentraliseeritult äh, piirkondlikul või kohalikul tasandil. ning kui me räägime arukatest linnadest, e, energiatõhususest, siis äh, neid asju tuleks tõesti rohkem esile tõsta. punktis üksteist on ma arvasin, et, et tähtaeg peaks olema kaks tuhat kolmteist, mitte kaks tuhat neliteist, et paremini valmistuda finantsperspektiivi läbirääkimisteks. Vidal Kadras, palun. aitäh. aitäh. nagu teised kolleegid, nii õnnitlen ka mina äh, professor Zosa Wagnerit suurepärase raporti eest ja ütlen, et äh, õnnestunud äh, on äh, midagi sellist, mis on Euroopa poliitikas haruldane. tegemist on selge, täpse ja tasakaalustatud raportiga, kõik kolm asja ühes ja samas tekstis. Saasa Voogner on teinud väga head tööd, aga siiski olen esitanud muudatused parandada. koostas need koos Kristen Karensiga, kes on minu fraktsiooni variraportöör Neid äh, muudatusettepanekuid on kolme liiki. mõned neist äh, püüdlevad suurema energiatõhususe poole ja siin keskendume me ennekõike sellele, et äh, praegu on ettevõtetel võimalus. Nad saavad tõsta oma konkurentsivõimet. mitte ainult kahandada investeerimisvajadusi energia peab olema innovatsiooni mootoriks ning äh, selle abil tuleb meie võrke selliselt parandada, et nad tõesti muutuksid intelligentseteks võrkudeks. eriti arvestades seda, et meie energialiikide segus on nüüd suurem osakaal ka taastuvenergiatel. teiseks muudatusettepanekute liigiks on Euroopale huvi pakkuvad projektid ja siin teeme me sisulisi muudatusi artiklite mm, tekstis või lõigete tekstis kuid eh, sealjuures peame siiski meeles, et Euroopa Liit on heterogeenne üksus, mis koosneb eriliste vajadustega liikmesriikidest ja regioonidest, et liikmesriikidel on erinevad energiapoliitikad ja seetõttu peame andma endast oleneva, et jõuda eh, kriteeriumite suhtes ühele meelele. ja kolmas eh, osa muudatusettepanekuid puudutab loa taotlemise ja loa saamise protseduuri. ma suhtun teatud skepsisega sellesse, et me võiksime tõepoolest paika panna täpse tähtaja, millal need menetlused peavad lõppema. ja ma ei ole tegelikult kindel, kas Euroopa Komisjon saab siin avaldada vajalikku survet liikmesriikidele. me peaksime olema realistlikumad. ja jätma aega näiteks viis aastat nii et komisjon saaks kaaluda ka rikkumismenetluse algatamist vastavalt äh, artiklile sada üheksakümmend neli meie aluslepingust. see ilmselt on natuke realistlikum ja vastab ka rohkem äh, meie esmaste õigusaktide eesmärgile. õnnitlen veel kord raportööri. ja kui raportöör soovib minu edu, minu abi, siis ma aitan teda igati. Eh, proua Pilar Castillo suur aitäh, härra esimees. ka mina õnnitlen raportööri. ma tegelikult olen teda juba õnnitlenud varemgi. ta on meile esitanud väga huvitava raporti eelnõu ja selle teksti põhjal on meil võimalik edasi töötada ja integreerida vähemalt mõned muudatusettepanekud sellesse teksti. härra Kaarens rääkis oma sõnavõtus sellest, et eh, teatud punktid eh, on võib-olla veel natuke liiga väheselged, kuid eh, tegelikult oleme me raportiga rahul. kui me räägime energiataristutest, siis me peame aru saama, et need taristud on erinevad. on transporditaristu ja jaotusvõrgud ja kui me räägime jaotusvõrkudest, siis tuleb meeles pidada, et neid võrke tuleb arendada nii, et kasutatakse ära ka uusi tehnoloogiaid ja neid uusi tehnoloogiaid kasutatakse äh, paralleelselt äh, transpordiga. kui äh, jaotusvõrgu küsimus on lahendatud, kuid energiat sisse ei tule, kui seda ei ole võimalik tegelikult jaotada olemasoleva tehnoloogia abil, siis ei saa ju väita, et energiat kasutatakse tõhusalt ja sellepärast ongi nii oluline kasutada intelligentseid võrke, sest äh, intelligentne võrk äh, puudutab just jaotusvõrke. nii saame me paremini kasutada taastuvenergiaid, äh, saame integreerida ka elektriauto kontseptsiooni, saame energiat tõhusamalt kasutada, aga kõigeks, kõige selle saavutamiseks on meil vaja tõesti kõige uuema tehnoloogiaga jaotusvõrke ja ehk siis eh, tuleb meil teabe- ja sidetehnoloogiate vallas teha eh, tõhusat koostööd eh, tehnoloogiaarendajatega, kes neid jaotusvõrke pidevalt parandada aitavad. komisjon peab seda tööd juhtima ja peab samaaegselt välja töötama nii transporditaristuid kui intelligentseid võrke raportöör teab seda kõike. kuid ma arvan, et äh, me peame siin nendele valdkondadele rohkem rõhku panema. ja seetõttu ma esitan muudatusettepaneku, mis puudutab suuremahuliste projektide rakendamist ja äh, võrkude kulutõhususe analüüsi samuti on mul muudatusettepanek äh, intelligentsete võrkude alase õigusloome kohta sest uut õigusloomet on vaja enne kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõppu. väga tähtis on arendada ka transporditaristuid, nagu ma juba ütlesin, nii et ma õnnitlen härra Sosa Wagnerit, kes on mu hea sõber. Sosa Wagner úr jelentése egy kiváló munka, amihez eh, minny- Rambert Saagos, eh, aitäh, tegemist on suurepärase raportiga ja me peame tunnistama seda, et äh, see raport esitati ajal, kus äh, meil on tegemist kriisiga, kus asjad muutuvad päev-päevalt. pärast Jaapanit äh, hindavad paljud liikmesriigid oma energeetikapoliitika ümber ning meie energeetikapoliitika edasine areng peab sellest sõltuma. seetõttu me peame vaatama tulevikku ja selles raportis on vaja sõnastada tuleviku jaoks uusi nägemusi. ma tahaks rõhutada, et, et taristule ei pöörata siin nüüd väga palju tähelepanu, me peaksime tegelikult äh, tegema äh, järeldusi kahe tuhande kaheksanda aasta gaasikriisist äh,, Vidal Kadrase raportist äh,, ja kui tegemist on kriisiga, siis me loomulikult koostame alati parimaid raporteid, nii et me peaksime tõesti öö, meenutama, mis selles raportis kirjas oli, hea oleks, kui selles raportis täna ka viidatakse nendele asjadele. ja kui kutsutakse üles kõigi liikmesriike, kes ei ole selle raporti soovitusi veel ellu viima hakanud, et nad seda teeks Ida- ja Kesk-Euroopa riigid sõltuvad väga Venemaa maagaasi tarnetest. Nende infrastruktuur oleks vaja välja ehitada niimoodi, et sellist sõltuvust tulevikus oleks võimalik vältida. me oleme näinud positiivseid arenguid, põhja ja lõuna suunas tegeldakse võrkude ühendamisega ning ka Slovakkia ja Ungari vahel Mm, tulevikus selline ühendus luuakse ja selline kohane otsus on juba langetatud, see oleks tõesti suur samm edasi. liikmesriikide ettepanekud äh, koostöö kohta oleks samuti midagi, mida oleks, oleks vaja arvestada selles raportis. proua Holm, palun. Um, ma tervitan äh, seda toetust. mul on hea meel selle toetuse üle, mida raportile avaldatakse ja ka mina ise toetan seda. muudatusettepanekutega tegelikult ju sisu muuta ei soovita lihtsalt teatud valdkondi laiendada. mina tahaksin rääkida energiatõhususest ja sellest, miks me peaksime mõtlema rohkem nõudluse haldamisele, kui me planeerime pakkumist. ja teiseks tahaksime rääkida intelligentsetest mõõdu, mõõtjatest, sest äh, need äh, mõõdikud peavad tooma kasu lõpptarbijale. ja e, tark mõõdik või intelligentne mõõdik on selline, mille pealt saab lugeda elektrinäite, mis samal ajal suudab e, kontrollida energiatarvet majapidamises. ja ma arvan, et neid mõõdikuid tuleks hakata võimalikult kiiresti laiatarbeliselt tootma, sest see oleks tarbijatele kasulik ja ma toetan seda raportit igati. härra Odi, palun aitäh, härra esimees. ka mina sooviks äh, äh, õnnitleda raportööri ja öelda, et äh, et me, väga oluline on, et me poliitiliselt käsitleks taristu küsimusi mulle tundub, et äh, räägitakse rohkem üle-euroopalistest võrkudest kui taristust, et kas äh, tuumajaam on taristu? me täna hommikul tegelesime vastava võrdlusega, mina tahaks ähm, tulla tagasi e, e, üle-euroopaliste energiavõrkude juurde, ma arvan, et äh, ka neid on siin raportis käsitletud ja ma sooviks küsida raportöörilt, et milline on tema arvamus omandiõiguse arengu kohta. eile ma äh, küsisin veidi brutaalselt seda küsimust, et kes on omanik, esitasin küsimuse, et kas me ei peaks mõtlema sellele, et meil oleks suur äh, ettevõte, kes oleks tõesti omanik ja kes tegeleks arendamisega. ma mõtlen siin nüüd äh, jaotusvõrkude peale ka, et see oleks kasulik ka tarbijatele, ma ei arva, et konkurents selles vallas oleks kasulik, sest kõik on ju korralikult reguleeritud. kas see omandiõigus äh, Mm. Äh, see küsimust võiks ka käsitleda, et kes on omanik ja et kas me võiksime ener-, tarbijatele anda kindlustunde, et äh, see omand jääb siiski mm, avaliku sektori, mm, avaliku sektori omandusse. ma sooviksin nüüd äh, mõnda asja võrrelda ja äh, ja ma sooviks seda, et, et asjad ei oleks nii keerulised, kui mm, olid need teemad, mida eile käsitleti. Ehm, kas ma võiksin nüüd anda sõna komisjonile, tava, ma ei tea, kes komisjonist kohal on? Thank you very much. Uh. suur aitäh teile, härra esimees, ja ka mina õnnitlen kõigepealt raportööri, härra Soosa Wagnerit, kes on teinud suurepärast tööd ma arvan, et ta on põhjalikult äh, seletanud kõiki väljakutseid, mis täna seisavad äh, Euroopa ees seoses taristutega. ta on selgitanud ka probleeme, mis seostuvad äh, üle-euroopaliste võrgustikega ja ma arvan, et me juba eile kuulsime debati käigus mitmeid väga huvitavaid väiteid ja tegelikult need väited sisalduvad ka raporti eelnõus mina omalt poolt tahaksin öelda kahte asja. kõigepealt Euroopale huvipakkuvate projektide definitsioon. muidugi me ei taha, et projektide nimekiri oleks juba ette kindlaks määratud, pigem me tahame, et oleks nimekiri ühistest huvidest. see tähendab läbipaistvaid, mõõdetavaid ja usaldusväärseid kriteeriumeid, mille abil kindlaks määrata meile kõigile olulised prioriteedid. ja praegu töötame me Äh, ülekandesüsteemide operaatoritega, kes on äh, võrkude omanikeks, äh, seda siis vastuseks härra Odile, ning samuti töötame liikmesriikide regulatiivasutustega ja püüame paika panna kriteeriumid nii elektri kui gaasituru jaoks. loomulikult peame me aja jooksul läbi rääkima ka kõigi teiste osalistega. tähtis on märkida, et kõik, kõik see, millest siin on juba räägitud, on tõesti asjakohane. turumõju ja äh, ühise turu lõpuleviimine, on selge, et äh, see on tähtis eesmärk ning äh, taristud aitavad seda täita. tarnekindlus, seda kriteeriumit tegelikult Soosa Wagneri raportis ei ole, aga peaks olema, sest tegemist on olulise kriteeriumiga. paljud komisjoni liikmed on täna sellest rääkinud. tarnekindlus on oluline faktor mille abil, mida arvestada, kui me ehitame üles uusi taristuid ning äh, kui me vaatame näiteks Läänemere regiooni või äh, Põhja ja Lõuna suhete Kesk-Euroopas, siis me näeme, et regionaalne koostöö on tegelikult olemas ja see koostöö näitab meile, milliseid taristuid vajatakse. võib-olla võib-olla on veel palju tööd teha, kuid samas võib öelda, et Läänemere regioonis on juba tehtud väga palju ja me oleme kindlaks määranud Läänemere regiooni peamised probleemid. me oleme välja saatnud äh, märgukirja, kus äh, räägime kõikidest probleemidest, mida hakatakse lahendama ja oleme koostanud äh, probleemide nimekirja, mida hakata lähemalt vaatama ning me oleme Poola, Tšehhi, Slovaki Vabariigi, Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia äh, asjus samuti koostanud programmi, et näha, kuidas neid omavahel liita ning kuidas liita Läänemerd ja Aadria merd. kuidas luua nendevaheline ühendus. ja äh, kõiki neid probleeme peame me lahendama üheskoos ning liikmete huvi selle teema vastu näitab, et me seda ka teeme, sest tõepoolest kõik liikmesriigid, kõik sidusrühmad tunnevad väga suurt huvi koostöö vastu tunnevad väga suurt huvi euroopalike projektide vastu ja tahavad äh, luua ühisturgu Euroopas, äh, tagamaks tarnekindlust kõigile. see on muidugi hea, aga on ka probleeme, mida tuleks arutada. eile räägiti väga palju lubade andmise süsteemist ja see kahtlemata on probleem. see, et ühenduse loomiseks kulub kümme aastat, äh, ei ole vastuvõetav ja selle muutmisel on meil vaja Euroopa Parlamendi toetust meil on äh, vaja äh, uusi ajapiire, härra Vidal Quadras tegi siin ettepanekuid ja ma toetan teda. ning äh, ma näen, et te toetate ka ühtse keskse punkti mõtet ning see teeb mulle suurt rõõmu. ja mis puudutab regulatiivset tööd ja rahastamist, siis ma arvan, et meil peab olema regulatiivne raamistik ja siin on liikmesriikide panus väga oluline. liikmesriigid saavad äh, meile ju ka ise selgitada, kuidas luua paremat investeerimiskliimat. sellest hoolimata on meil ilmselt vaja ka Euroopa Liidu raha ja innovatiivseid rahastamisvahendeid. ja intelligentsete võrkude kohta ütlen veel seda, et Euroopa Komisjon äh, esitab varsti teatise, kuul-, kust äh, näete, et me praegu tõepoolest arutame kõiki küsimusi, mida arutate teie ja intelligentsed võrgud on ennekõike jaotusvõrkude tasandi küsimus, nagu öeldi täna ja öeldi ka eile, kuid eh, nende võrkude eesmärk on eh, tagada ka tõhusam energiajaotus ja tõhusam energiakasutus. nii et eh, suur aitäh kõigile ettepanekute eest, mis on seotud selle õigusloomelise resolutsiooni projektiga, aitäh! härra Suusa Vabner, kas te soovite ka veel sõna? jah, teen väga lühidalt ma tänan kõigepealt kõigi nende sõbralike sõnade eest, mida minu raporti aadressil öeldi. ja sooviks nüüd väga lühidalt käsitleda konkreetseid küsimusi. proua Tikau küsis äh, CO kahe heite kohta. see puudutab äh, probleemi, millest, äh, mida ei käsitleta komisjoni äh, teatises äh, Euroopa Liidu ja kolmandate riikide sidemeid, me tegelikult soovime seda, et sellest teemast tulenevat pro-, tulenevate probleemidega tegeldaks, et et peetaks kinni vastavatest direktiividest, mm härra Odiil on õigus. küsimus, et kes on võrkude omanik, eile me käsitlesime seda küsimust ka ekspertidega toimunud kuulamisel. riikidel on erinevaid lahendusi, igas riigis on see erinevalt reguleeritud. mõnedes riikides on äh, lahku löödud äh, võrkude omanikud äh, ja energiaettevõtted, energiaenklaavid, ühtne turg, need on kõik väga olulised teemad ja ma arvan, et et ma võtan arvesse teie muudatuse ettepanekuid ja ma sooviks veel kord tänada kõiki äh, ja ma loodan, et äh, mul, et ma saan ka edaspidi arvestada teie toetusega. aitäh! muudatusettepanekud peavad olema seitsmeteistkümnendal märtsil kell kaksteist kohal ja me arutame seda mm, seitsmeteistkümnendal märtsil ja äh, lõpetame ja hääletus toimub kahekümne kuuendal mail ja lähme üle järgmise päevakorrapunkti juurde. Äh, kasvuhoonegaaside heitme väit-, vähendamine kahekümne protsendi võrra ja siin oleks raportööriks Ramona Jordan Sisl, aga tema on kahjuks äh, haige ja tema asemel tegeleb sellega proua Carvalho. suur aitäh! proua Jordanes äh, palus mul enda eest äh, kõnelda, sest ta on haige, nagu kuulsite, ja ma teen seda hea meelega. ma võtan äh, kokku tema, tema seisukoha. raportöör on siis välja toonud viis seisukohta. kõigepealt tahab ta kirjeldada, milline on meie praegune seis, kui lähedal oleme me kahekümneprotsendilisele eesmärgile ja kas me liigume õiges suunas, võttes arvesse valitsevat majanduskriisi. ning äh, samuti räägib ta äh, pikaajalisest eesmärgist, milleks on aasta kaks tuhat viiskümmend. teiseks äh, tahab raportöör kindlaks määrata neid mehhanisme, mille abil püütakse saavutada kahekümneprotsendilist eesmärki. sellisteks vahenditeks on energiatõhusus, emissioonidega kauplemise süsteem ja raamprogramm. kolmandaks eh, tahab eh, raportöör rääkida seda, millised on eh, kahekümneprotsendilise eesmärgi ületamise eelised ja puudused ning raportöör palub komisjonil analüüsida mõjusid, mis võivad tuleneda Euroopa Liidu ühepoolsest otsusest liikuda kaugemale kui kahekümneprotsendiline kahandamine Eh, kui, eh, milliseid eeliseid ja puuduseid võiks see Euroopa Liidule kaasa tuua. neljandaks eh, soovib raportöör hinnata süsinikuleket. ta räägib mõjuhinnangust ettevõtete jaoks, mõjuhinnangust, mis näitab ka, milliseks on kujunenud süsiniku hind ning raportöör ütleb, et Euroopa Komisjoni praegused prognoosid on liiga optimistlikud ja viiendaks ja viimaseks eh, punktiks eh, on edasised eh, väljakutsed ja võimalused ja siin ütleb raportöör, et me ei peaks rääkima mitte ainult eesmärkidest, mitte ainult sihtmärkidest, vaid ka, ka sellest, milliste mehhanismide ja meetodite abil on võimalik neid saavutada. ning selles arvamuses on ka nimekiri nendest vahenditest, ehk siis sellele pöörab raportöör väga suurt tähelepanu ja lõpuks eh, tahab eh, raportöör kutsuda kõiki kuulamisele, mis toimub homme kella üheksast poole üheni. ruumis eh, Janne neli kuu üks. see on kuulamine, mis puudutab just nimelt kasvuhoonegaaside heite üle kahekümne protsendilist vähendamist, sinna tuleb ka Euroopa Komisjoni ja ettevõtete esindajad. aitäh, et te meid täna aitasite ja kõigepealt ma annaks sõna um, ähm, Rajadoole. aitäh. me tege-, töötasime raportööriga konstruktiivses vaimus äh, ja, ja ma arvan, et selle mm, raporti puhul võib äh, tõesti leida häid äh, kompromisse, ma arvan, et me oleme jõudnud sellesse faasi, kus äh, Euroopa võitlus ähm, kliimamuutuste vastu ähm, pidi äh, kogu majanduse hävitama ja teiselt poolt äh, ei pidanud need, kes äh, võitlesid kliimamuutuste vastu, huvituma CO2 heitmest. tege-, selle raporti koostamisel on osalenud väga erinevad Äh, osa äh, huvigrupid äh, ja see võimaldab meil väga realistlikult käsitleda neid küsimusi. ja me peame loomulikult arutama mõningaid muudatusettepanekuid. tüüpiliselt on asi nii, et kui raportöör raportis selgitab kulutõhusat äh, meetodid, kuidas jääda kahekümne protsendi juurde, siis praegu ei ole me enam äh, kooskõlas nende töödega, mis, nende plaanidega, mis on komisjonil, ma mõtlen näiteks siin sellel kuul tehtud äh, teatistele ega ka nende asjadega, mida on äh, teinud vahepeal eksperdid, nii et me peame tõesti muutuma ambitsioonikamaks raportis äh, on kirjas, et teatavatele allikatele tuginedes tuleb öelda, et Euroopa Liidu praegune poliitika ähm, äh, põhjustab ettevõtete massilist väljarändamist. me ei leia mitte mingi, ühtegi äh, tõsiseltvõetavat raportit, tõsi, ühtegi tõsiseltvõetavat komisjoni aruannet, mis seda kinnitaks et äh, mis puudutab süsinikuleket, siis tuleb vaadata, et mis siin kirjas on, tuleb kõiki asju vaadata äh, juhtumipõhiselt ning me oleme ise öelnud, et äh, sellest hetkest, kus teatavates sektorites on tegemist süsinikulekkega, tuleb neid sektoreid kaitsta niimoodi, et nad saaksid jääda endiselt Euroopasse, et nad suudaksid kohaneda muutustega siin on öeldud ka, et äh, teatavale äh, hulgale ettevõtetele lähevad meie ambitsioonikad eesmärgid väga palju maksma. Äh, meenutagem aga seda, et sellistel ettevõtetel nagu Marcel Orbital, see on see tähendanud ühte, ühe koma nelja miljardilist kasumit aastas. et ma arvan, et need ettevõtted, mis täna juba võitlevad, kellel on väga ambitsioonikad kliimakaitse eesmärgid, äh, võivad, on äh, väga palju, isegi liiga palju võitnud Euroopa Liidu kliimakaitsepoliitikast. ning äh, me soovime loomulikult anda oma panuse sellesse, et me siin komisjonis üksmeelele jõuaks äh, on olemas äh, lähenemine, mis äh, kaitseb vastavaid sektoreid, me peame olema piisavalt vastutustundlikult, et seda teha, aga äh, ärgem jätkem tähelepanuta kõik neid aruandeid, mis tulevad parlamendist, komisjonilt ja ekspertidelt, kes ütlevad, et et kliimamuutuste vastane võitlus on suur šanss Euroopa ja kõigi meie, meie jaoks. aitäh, proua Mattias, palun! suur tänu, härra esimees. ma olen nõus sellega, mida eelkõneleja just ütles. ning ma arvan, et meil on olemas äh, baas äh, pädevateks muudatusettepanekuteks. me peaksime vastu võtma hea lähenemise, olen sellega nõus ja räägin siinkohal konstruktiivsest lähenemisest ning äh, mitte vaid sellest, mida me ootame nõukogult ja Euroopa Komisjonilt, vaid äh, mida meie ise tahame välja öelda. see on äh, midagi, mida me peaksime väga tähelepanelikult järele mõtlema. kui me tahame seadus, õigusloomet mõjutada, rääkida kliimamuutustest, siis äh, peame mitmeid küsimusi silmas pidama. ja seepärast, nagu ma ütlen, on meil vaja konstruktiivset lähenemist, isegi kompromisside koostamisel. meil on mõningaid dokumente, millest ma varasemal koosolekul rääkisin, meil on teetähis, madala äh, süsinikupõhisele majandusele kahe tuhande viiekümnendaks aastaks see on dokument, mis puudutab eriti ehm, sise, äh, riiklikku tasandit. ning kolmandaks, ma arvan, et väga oluline on see, et me rõhutame rohkem energiatõhusust. me ei saa lihtsalt jätkata tavapärasel viisil kriis jätkub üha. me peame oma tööstussektorit kaitsma Euroopas. ning peame seda tegema, arvestades muudatusi, mida kliimavõitlusega toimetulekuks on vaja ellu viia. me ei tohiks unustada, et Prantsuse eesistumise ajal kaks tuhat kaheksa Euroopa tööstus vabatahtlikult tegi väga mitmeid luba, võttis mitmeid lubadusi. ning president Sarkozy oli sellest väga huvitatud ning ähm, näitas head eeskuju. nagu kolleegid ütlesid, siis meil on väga palju võimalusi selleks, et teha äh, hea kompromiss, kaitstes tööstussektorit ning äh, kinni pidada lubadustest, mida mainisin. suur tänu! aitäh, härra Metsa-Aras, palun! aitäh, härra esimees! kaks tuhat kaheksa otsustas Euroopa Liit et äh, võetakse suurem roll kliimamuutuste vastases võitluses. me võtsime endale kohustusi ja täiendasime neid sellega, et me Äh, tõstsime, tõsta, saame tõsta kahekümne protsendi eesmärki kolmekümne protsendini, vahepeal on aga asjaolud muutunud, muuhulgas on olnud äh, majandus- ja rahanduskriis, mis avaldab suurt survet äh, ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ja leibkondadele. hoolimata sellest Euroopa Liit endiselt soovib võidelda kliimamuutuste vastu, nii et seetõttu me analüüsisime, et mida me saame muutunud oludes teha Äh, kuidas me saame ellu viia selle kahekümne protsendise eesmärgi ja kas oleks võimalik äh, seda tõi kolmekümne protsendini, sellel oleks positiivne mõju meie majandustele, me peaksime mm, edendama investeeringuid äh, nendes valdkondades, kus on võimalus asju muuta. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias on see samuti keskmes. me teame, et äh, see vähenemine on seotud väiksemate kuludega, kui me alguses ähm, arvasime, seetõttu on oluline, et me võtaks tõesti eesmärgiks kolmkümmend protsenti. Äh, täna on äh, või ei ole veel vastavaid võimalusi olemas, aga Euroopa Liit peaks tulevikus äh, endale sel-, olema sellisteks võimalusteks valmis, me peame äh, ise ka valmis olema, kui see võimalik on. eelkõige on see oluline, võttes arvesse viimaseid sündmusi Jaapanis, kui, mille valguses liikmesriigid hindavad ümber oma energeetikapoliitika. me peame äh, tugevdama ka koostööd rahvusvaheliste partneritega, me peame paluma neil Äh, anda omapoolne panuse äh, eesmärkide saavutamisse. me teame, et Euroopa Liidu äh, meetmetest ei piisa selleks, et oma eesmärke saavutada, ka rahvusvahelised partnerid peavad omapoolse panuse andma. härra Kiirek, palun. E, suur tänu, esimees, head kolleegid praegu on tegemist väga tasakaalustatud arvamusega arvestades seda, et tegemist on niivõrd tundliku teemaga, teemaga, mida on survestanud mitmed äh, lobistid ning ma arvan, et mõned majandusteadlased ka minu riigist, Poolast, tunnetavad juba peale surutud kliima- ja energiapaketi survet. mul on kaks kommentaari raporti kohta mis puudutab äh, lõiget neli, kus räägime energia vähendamist kahekümne protsendi võrra, see ei olnud kokkulepe kakskümmend kakskümmend ettepanekutes, meil on vaja konkreetseid äh, tegemisi, tegevusi. ja see ei ole sama, väga tihti Euroopa to-, Liidu dokumentides näeme me sellist äh, järeldust teiseks ähm, aeg, aeg on mõista, et kui me soovime poliitilist äh, mõju arvestades tõsta seda, suurendada seda kolmekümnele protsendile, siis lõikes kuusteist peaks lisama, et äh, et peaks arvestama äh, samu kriteeriume aitäh. Ähm, Liina Eik, palun. suur tänu, esimees. kõigepealt sooviksin alustada heade soovidega raportöörile. loodetavasti saab ta peatselt meie juurde tagasi pöörduda. teiseks tänaksin raportööri äh, väga kaasavate töömeetodite eest, enne kui ta haigestus. ning me võime selle mm, toimikuga samal viisil edasi liikuda. minu arvates on see raport väga pessimistlik ning kui ma vaatan viimaseid, näiteks Saksa valitsuse koostatud raportid Potsdami instituudilt tellitud, mis avaldati paar nädalat tagasi, siis see oli suhteliselt optimistlik väga mitmel viisil. ning teaduslikul tasandil selle raporti viited on usaldusväärsed ja instituudil on väga hea maine ning kui analüüs teatises on vastuvõetav ka äh, volinik Oettingeri lähenemine, siis me näeme, et kõige kulutõhusam viis on järgmine. ehk siis äh, kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend äh, strateegia ei ole piisav, see tähendaks seda, et tööstus peab investeerima rohkem lõppfaasis samas aga tööstus on äh, soovinud sellist äh, tasast tõusu investeeringutesse. avaldatud on kaks äh, uurimust selle korda, mis toetavad Heidekaardi teatist see võib olla veidi üllatav, kuid äh, võib-olla seepärast, et äh, tööstussektor teab, milline on äh, tehniline olukord ning näeb neid tulevasi võimalusi. peame analüüsima ka turgu mitmetes sektorites, näiteks autotööstus, ja selge on see, et kui me räägime veoautodest, siis klient ostab kulutõhusama variandi sama puudutab ka kodumasinaid, meil on äh, suurepäraseid arenguid selles äh, vallas ning ka ehitistes. turg liigub edasi ning äh, rahalised kulutused praeguse seisukohta. arvestades finantskriisi, siis hetkel on väga odav investeerida ja see on üks põhjus, miks neid eesmärke suurendada. mis puudutab konkurentsivõimet, siis minu arvates on tegemist ähm, teemaga, mis on Euroopa tööstuse konkurentsivõime küsimuses väga oluline. ka Heidekaardi ähm, teatises viidati kapitaliinvesteeringutele Hiinas, Lõuna-Koreas ja Indias. viimastel statistilistel andmetel üheksakümmend protsenti SKP-st näitajast ja, ja Hiina puhul oli see nelikümmend kaheksa prots-, vabandust, üheksateist protsenti. ehk siis kui me lisame paar protsenti, siis me jõuame juba lähemale, meil on vaja rohkem eh, investeeringuid, palju rohkem selleks, et äh, konkureerida Hiina investeeringute tasanditega ning ka Indiaga, kus on kolmkümmend viis protsenti SKP-st, Lõuna-Korea ligi kolmkümmend protsenti ning Euroopa üheksateist protsenti, see on väga murettekitav, pean mainima ehk siis me ei räägi vaid kuludest, vaid ka ajastatusest, äh, nii tööstuse kui ka finantssektori vaatenurgast. peame arvestama, et me oleme hetkel olukorras, sellele viitas ka üks kõneleja väga ilmselgel viisil, et oht on fragment, killustatusele, Euroopa energiaturu killustatusele, hetkel, kui meil on vaja suuremat konkurentsi, siseturu reguleerimist energia vallas ning ühiseid standardeid ja ühiseid tegevusi. ehk siis see on väga ohtlik hetk. me teame, et turu killustatus äh, toob kaasa kulusid, äh, töökohtade kaotust. rääkisin mõne sõnaga sellega, mis puudutas investeeringuid rahvusvahelisel tasandil minu arvates on oluline ka see, et vaadata, mis, milline on Hiina plaan viie aasta jooksul ning näha, mis on neil kavas. Nende investeeringud uutesse turgudesse ja valdkondadesse, mida meie neme, nimetame green tech'iks, aga nemad räägivad lihtsalt äh, uutest tehnoloogiatest, kulutõhusatest tehnoloogiatest ja ja oht on selles, et me arvame, et Euroopa on ähm, esirinnas, samas aga mina ei ole kindel, et olukord on selline, Hiina on edasi läinud tuuleenergiaga nullist peaaegu viiekümnele protsendini kümne aastaga. ja sama puudutab ka päikeseenergiat, biogaasi ja muid tehnoloogiaid. praeguste arutelude käigus ka eile meie komisjonis viitas härra Ottinger sellele, et see on väga oluline teema. meil oli juhtroll nende tehnoloogiate varra, vallas, kuid enam ei ole see nii. ja see on sügavalt murettekitav. mis puudutab ähm, heitgaasidega kauplemist, siis heitkogustega kauplemise süsteemi me peame arvestama võimalusega mittekasutatud õiguste kasutamata jätmist, et seda võiks kasutada investeeringuteks. kui vaadata, mis valdkondades need kasutamata jäävad, siis paljudel juhtudel on tegemist samade ettevõtetega, kes tunnevad ähm, muret süsinikulekke üle ja me peaksime selle üle järele mõtlema on teatud näitajad, kus me võime näha, millised valdkonnad ja ettevõtted on seda meetodit kasutanud. Nad peaksid seda raha kasutama investeeringuteks. ning äh, süsinikulekke ohk, oht on palju väiksem, kui me viitame heitkoguse kauplemise süsteemile, kui me seda arvestame väga, tegemist on väga olulise küsimusega. olen nõus äh, kolleeg Mattiasega, et energiatõhususe küsimus on oluline. raport äh, viitab ka laialdastele kohaldamismeetmetele, teatud äh, tasudele. tuletaksin meelde, et sama teemat arutasime me pikalt siis, kui me rääkisime kemikaalide direktiivist, REACH-ist, Saksa ja Suurbritannia valitsused, äh, neile meeldis see väga, kuid nad ei suutnud teha ettepanekut, mis tegelikkuses oleks teostatav. seega olen ma selliste ideede suhtes väga skeptiline ja pigem laseksin turul töötada ning lõpuks aeg on käes, tehnoloogia on olemas, võimalused on olemas, me peaksime teatud ohtudega hakkama nüüd tegelema selleks, et Euroopa konkurentsivõimet tagada. olen nõus teiste variraportööridega, et meil on väga head võimalused. suur tänu! proua Tikau, palun! Äh, äh, äh, aitäh, härra mm, esimees ma sooviks äh, samuti täit-, mm, tänada kolleege ja ka proua raportööri. ja ma arvan, et on äärmiselt oluline leida rahvusvaheline kokkulepe, äh, mis võimaldaks äh, vähendada kasvuhoonegaaside heidet, nii et Euroopa Liit saaks omakorda selles vallas edusamme teha ja vähendada CO2 heidet. samal ajal arvan ma ka, et äh, CO2 heitme vähendamise kõrval peame me tähelepanu juhtima ka energiatõhususse, tõhususele nii transpordisektoris kui elamuehitussektoris. paljud liikmesriigid ei ole teinud piisavalt palju edusamme energiatõhususe vallas, näiteks mm, ja elamuehituses ja seetõttu palun ma, et komisjon järgmise finantsperspektiivi puhul, praeguse finantsperspektiivi läbivaatamise puhul annaks piisavaid vahendeid selleks, et eh, et edendada arukate linnade projekti. arukad võrgud on samuti olulised ja meil võiks olla Äh, energiaallikate segu ähm, uuenevatest energiaallikatest pärin-, pärineva energia segu, ähm, mis on ju Euroopa Liidu jaoks prioriteetne ja meil võiks olla selline Euroopa võrgustik, mis suudaks transportida ja kasutajatele käsutusse anda äh, energiat, mis pärineb uuenevatest energiaallikatest. niimoodi me saaksime arendada taristut, mida on vaja eh, elektriautode kasutamiseks, mis aitaks omakorda kaasa eh, transpordisektorist pärineva CO2 heitme vähendamisele. nii et äh, põhinõudmised, äh, mida ma sooviksin esile tõsta, on just nimelt äh, energiatõhusus hoonete äh, puhul ja energiatõhusus transpordisektoris, kusjuures tuleks keskenduda äh, elektriautode kasutamisele intelligentses võrgus, kus oleks võimalik kasutada siis kohalikul ja piirkondlikul tasemel uuenevatest energiaallikatest toodetud energiat. kolleeg Kroote, palun palun vabandust, et ma siia veits, väikse hilinemisega saabusin, aga täna on äh, selline hullumeelne äh, päev, kus kõiki asju käsitletakse kolmes erinevas kohas, äh, nii et Keskkonnakomisjonis käsitletakse ka praegu täpselt sama teemat, nii et palun vabandage mind. meil on, me võtsime vastu kliima- ja energeetikapaketi, me panime paika eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend protsendi, kahekümne protsendiline vähendamine Äh, kui kõik teised äh, suured äh, riigid ja piirkonnad ka, ka sellega eesmärgiga ühenevad, siis kolmkümmend protsenti. me peaksime mõtlema selle üle, kuidas saavutada seda kolmekümne protsendi eesmärki ja me peaksime mõtlema ka taktikate peale, sest me ei saa maailma kliimat ise mm, mm, päästa. ja meil on vaja, et osales ka äh, Euroopa välisteenistust, meil oleks vaja kliimadiplomaatiat, tore on, et Conny Hedegaard selle teemaga tegeleb, aga ma arvan, et meil on vaja rohkem jõupingutusi. ma arvan, et äh, kui meie kõrged esindajad kõrge esindaja on äh, maailmas ringi reisimas, siis ta peaks ka seda küsimust käsitlema. meil on vaja Käti Ashtonit, see on rahvusvaheline suund. kliimakonverentsid on selgelt näidanud, et me oleme äh, Äh, suured äh, eesmärgid endale pannud, enne Cancuni me panime kolmkümmend protsenti paika, ma arvan, et me oleksime võinud paika panna ka kolmkümmend või kuuskümmend protsenti enne Cancuni, ma arvan, et ähm, konverentsi tulemus ei oleks äh, sellest muutunud. aga sellest ei tohi teha järeldust, et me ei peaks üldse mitte midagi tegema, vaid äh, me peaks tegema seda, mida eile mainis ka volinik Oettinger, me peaksime rohkem kasutama uuenevaid energiaallikaid, me peaksime edendama ökoloogilist energeetikapoliitikat, sellest rääkis ka kolleeg Eckart, me oleme heal tasemel, me ei pea ennast peitma, aga me peame vaatama, et me ei jääks maha, me peame, peaksime rääkima konkreetsetest eesmärkidest, neljakümne protsendine eesmärk uuenevate energiaallikate kasutamisele, äh, energiatõhusus äh, et õige on see, et me ei, et siin on viga, me ei räägi energia mm, kulust, vaid me peame rääkima sellest, et me peame käituma säästlikumalt, et et meie seadmed peavad olema energiasäästlikumad ja meil ei peaks siin mingeid ebamääraseid eesmärke paika panema nagu nõukogu, vaid me peaksime paika panema väga konkreetsed eesmärgid, et mis ajaks me tahame teatavale tasemele tõsta energiatõhususe ja mis ajaks me tahame seda saavutada ning äh, süsinikulekke probleem. meil on Euroopa Liidus äh, sektoreid, äh, mis alluvad süsinikulekke mõjule. see on täiesti selge ja nende meetmetega, mida me oleme võtnud, me teadsime seda aga ka enne, oleme põhjustanud kaudseid kulusid e-, elektri tootmise vallas, mida siis, mis kajastuvad ka toodete hinnas ja toodete konkurentsivõimes. ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikumad selles raportis, mis me siin vastu võtame ja ka Keskkonnakomisjonis ja me peaksime võtma endale aega ka täiskogus, mitte ütlema, et me oleme kahekümne või kolmekümne protsendi poolt, vaid me peame vaatama, et see kõik ka kokku sobiks. parlament peaks väga hoolikalt äh, kaaluma me, oma otsuseid. tol ajal kliima- ja energeetikapaketi vastuvõtmise ajal äh, par-, võtsime selle nii tohutu kiirusega vastu, et me küll olime kõik kaasatud, äh, komisjon, tööstuskomisjon ja keskkonnakomisjon olid kaasatud, aga need kolleegid, kes pidid otsuseid langetama, neil neid võimalusi ei olnud, sellepärast et me võtsime selle vastu esimesel lugemisel ma arvan, et äh, me peaksime siin võtma mm, piisavalt aega ja analüüsima, et millistes valdkondades me soovime edasi liikuda. ja uuenevate energiaallikate puhul me peaksime looma äh, mm, mm, endale eesmärgid, volinik rääkis kolmekümne kolme protsendi eesmärgiks aast-, eesmärgist aastaks kaks tuhat kakskümmend, ma arvan, et see on teostatav, see on ka kooskõlas Euroopa Liidu, Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, et me loome uusi töökohti ka tööstuses, võib-olla olen ma sel-, sellisest valimispiirkonnast, valimisringkonnast pärit, kus äh, peaaegu kõige äh, Äh, suurem tööandja on äh, tuuleenergiatööstus, äh, peaaegu viisteist tuhat töötajat on Saksamaa ähm, loode osas sellega seotud, iga päevaga on näha ka pudelikaelad tuuleenergia puhul ja me ei peaks vaatama pealt, kuidas teised nende probleemidega võitlevad, vaid Euroopa peaks olema esirinnas, kui tegemist on ökoloogilise energiapoliitikaga. me oleme rääkinud siis süsinikulekkest, tegemist on väga olulise teemaga, me peaksime seda analüüsima, aga me peaksime võtma ka äh, piisavalt aega ka CDM-i jaoks, kas see, need instrumendid on olnud piisavalt äh, äh tõhusad ja, ja äkki tuleks need äh, läbi vaadata. Need on teemad, mida ma sooviks, et, et käsitletaks ka selle raporti puhul. ja lõpetuseks äh, tahaks ma öelda, et me ei peaks tegema nii, et me paneme paika eesmärgid ja siis vaatame, et kuidas me nendeni jõuame, vaid me peame võtma vastu konkreetsed instrumendid ja me peame et kui me leiame rahvusvahelisel tasandil liitlasi, siis me võime oma eesmärki tõsta ja kõik me teame, et me peame oma äh, Eh, heidet väga mm, suurel määral vähendama selleks, et vähe, saavutada seda eh, eesmärki, et eh, keskmine temperatuur ei tõu-, tõuseks üle kahe protsendi, kahe kraadi. milliseid poliitilised otsuseid on meil selleks vaja ja millised poliitilised otsused võimalda, ei võimalda selliste eesmärkide saavutamist ja palun ärge unustage, et me ei ole maailmas üksi, vaid et me oleme rahvusvahelises konkurentsis osalejad ja et me peaksime tõsiselt võtma süsinikulekke teemat, et tegemist ei ole ideoloogilise lahinguga eh, kahekümne, kolmekümne või eh, rohkema protsendi pärast, vaid et tegemist on eh, Euroopa tuleviku küsimusega, Euroopa tööstuse tuleviku küsimusega, meie planeedi tuleviku küsimusega, kas me tahame eh, investeerida rohelistesse tehnoloogiatesse ja kas see on eh, tõhus ja si sihtotstarbeline, kas me eh, loome töökohti ja majanduskasvu või me lihtsalt ajame ettevõtteid Euroopast minema ja raha läheb kuskile mujale. kõik need on me ei ole põhimõtteliselt suurt midagi praegu saa-, saavutanud. mul on väga hea meel, et homme me jälle kohtume ja et meil on homme jälle kuulamine ja et me saame kõikidega seda teemat jälle arutada, nii et kõik kolleegid on kutsutud äh, kuus-, kuulamisele. aitäh, kolleeg! ma nüüd üheks minutiks ei oleks esimees, kui Mm, asi puudutab seda küsimust, et kuidas äh, arutelusid korraldada ja kuidas piisavalt äh, aega võtta, ma olen teile väga tänulik, et selle teema tõstatasite, ma näen neid asju täpselt samamoodi nagu teie, et äh, alati tuleb mõelda sellele, et mida me üldse vastu võtame, sest muidu me peame pärast oma otsuseid korrigeerima ja see on palju keerulisem. härra Svoboda, palun. aitäh, ma saan teha väga lühidalt, sest ma olen nõus kolleeg Krootega ma arvan, et siin komisjonis me peame mõtlema, et kuidas me eh, kliima ja energeetika eesmärke saame saavutada ilma, et me ohustaks oma töökohti ja tööstust. mõningates eh, tööstussektorites on tehtud väga palju tööd selleks, et eh, vähendada energiatarvet ja keskkonnakoormust. kui me globaalselt jät-, jätkame CO2 heitme vähendamist, kui meie eesmärgid on äh, suuremad äh, ja kui siis äh, ma arvan, et see mõningaid sektoreid võib siiski veel ohustada, aga teisalt me peaksime siiski uuenevate energiaallikate kasutamist keskmiselt suurendama. see ühelt poolt tuleneks sellest arutelust, kus me räägime keskkonnast ja tööstusest, aga teisalt äh, võtaksime arvesse ka praegust olukorda Jaapanis. nii et ma arvan, et me peaksime palju rohkem äh, liikuma äh, selles suunas, et me suurendaks uuenevate energiaallikate kasutamist ja loomulikult rääkima ka energiatõhususest, millest rääkis proua Tikao, kusjuures ma oleks siin konkreetsete eesmärkide puhul võib-olla ettevaatlik, aga komisjon peaks äh, äh, liikmesriikide puhul siiski mingeid eesmärke paika panema ja kui me selles suunas lähme, siis me annaksime tõesti panuse CO2 heitme vähendamisse, aga samal ajal kaitseks ka äh, töökohti, eriti tööstussektoris ja loomulikult peab äh, töös-, transpordisektor ja ehitussektor andma suure panuse sellesse. kui me vaatame statistikat, äh, mis on pärit komisjonist, kui me vaatame viimaseid energiakavu, mis eelmisel nädalal vastu võeti, siis me näeme väga selgelt, et et transpordisektorilt nõutakse väga palju vähem kui tööstussektorilt. ja see on äh, tööstusettevõtjate Euroopas säilitamise äh, kontekstis täiesti ebaõiglane, nii et ma toetaks seda, mida ütles härra Groote. proua Herts, palun. suur aitäh! ma arvan, et äh, ITRE komisjonis äh, on peaaegu kõik nõus selle eesmärgiga, milleks on kakskümmend protsenti või isegi rohkem, ja ma usun, et see ongi tegelikult alguse saanud meie enda ettepanekust, et eesmärgid peavad olema globaalsed, mitte kohalikud ja et CO2 heitmeid tuleb vähendada kõikjal. ma arvan, et meil on teha veel palju tööd, aga ennekõike peame jääma kindlaks oma otsusele üldse liikuda selles suunas. ma arvan, et see tähendab, et me võime eeskuju anda ka tööstusettevõtetele, et me anname neile signaali, et me tõepoolest püüdleme selliste energiaülekandesüsteemide ja jaotusvõrkude poole, mis on tõhusamad ning et me püüame kasu tuua viiesajale miljonile eurooplasele ning ka nendele kuuele miljardile inimesele, kes elavad mujal. ja ähm, siin tahaksin välja tuua ka ühe äh, fakti. rahvusvaheline Energiaagentuur on öelnud, et aastal kaks tuhat viiskümmend kasutab Euroopa äh, nelikümmend protsenti rohkem elektrit kui praegu ja see tähendab seda, et meil on jäänud veel nelikümmend aastat selle aastani ja et iga aastaga kasvab elektri tarbimine keskmiselt ühe protsendi võrra. kui me neid küsimusi arutame, tuleb seda ka meeles pidada kahtlemata tuleb see kasv osaliselt sellepärast, et inimesed eh, liiguvad rohkem. Eh, vabandust, ennekõike tuleb ta sellepärast, et fossiilkütused asenduvad eh, asenduvad elektriga, kuna eh, fossiilkütustel sõitvate sõidukite asemel hakatakse kasutama elektriautosid. igal juhul me peame arvestama, et eh, elektri tarbimine kasvab neljakümne protsendi võrra ja seda ei tohi unustada. ja teine asi, me näeme, et Euroopas on tingimused ja olud väga ebaühtlased. mõned riigid on väga eesrindlikud ja tegelevad selle eesmärgiga aga teised riigid ja piirkonnad, näiteks see, kust mina olen pärit, kuigi mitte ainult see, jäävad maha. nii et Euroopas on väga suured eh, territoriaalsed eh, ebakõlad. kui te näiteks Saksamaal püüaksite saada valituks eh, ja oma valimiskampaanias ei kasutaks energiatõhususe küsimust, siis te, teid kindlasti ei valitaks kuid on ka teisi riike, kus inimene ei pääse parlamenti, juhul kui ta räägib energiatõhususest ja energiaga seonduvatest probleemidest. ma arvan, et kõige kergem, kõige parem mõte oleks jagada head tava ja püüda saavutada Euroopa kodanike seas ühesugune lähenemise mõtteviis. ma tean, et Euroopa institutsioonidel on väga suur vastutus ja me püüame oma tööd väga hästi teha, kuid meil ei ole kriitilist massi ja seetõttu kutsun üles Euroopa Komisjoni ning teisi institutsioone mitte äh, loobuma nende regioonide kannustamisest, kes praegu maha jäävad, mahajäämusel on majanduslikke ja sotsiaalseid põhjuseid, aga me peame ikkagi püüdma selle poole, et need inimesed kuidagi jõuaksid ülejäänud Euroopale järgi ja nüüd ma jõuan oma lemmikteemani. ma arvan, et äh, vähene süsinikuheide ükskõik millises valdkonnas, ükskõik milliste töökohtade puhul on meie äh, peamine eesmärk juhul, kui äh, elamu ehituses ei saada aru, mida tähendab äh, madalaemissiooniline ehitus, seni ei ole tegelikult võimalik seda eesmärki saavutada. meil on vaja inimesi, kellel on äh, piisavad oskused madala süsinikuheitmega projektide läbiviimiseks. ning ma loodan, et see regioon, kust mina pärit olen, sest tegemist on suure alaga, jõuab teistele järele, me vähemalt pingutame selle nimel, aitäh! aitäh ka teile, proua Hertsog ja Euroopa Komisjon. Euroopa Komisjon on esindatud. härra Papantonio esindab Euroopa Komisjoni ja teil on sõna. aitäh! kõigepealt eh, ma tänan raportööri, kuigi teda ennast eh, siin täna ei olegi. tema raport on suurepärane ja selles on mitmeid eh, elemente, mis on meie jaoks väga väärtuslikud ja kasulikud eriti äh, need osad, kus räägitakse sellest, äh, milliste praktiliste meetmete abil saavutada suuremat energiatõhusust ja äh, saavutada see kahekümneprotsendiline eesmärk või minna sellest isegi kaugemale. Euroopa Komisjon on oma teatises avaldanud samaväärseid seisukohti. me leiame, et meil on vaja debatti, nii et komisjon ja nõukogu võiksid läbi rääkida ka selle, mis on eesmärgi ületamise, ületamisega kaasnevad kulutused ja milline on kasutegur. ning äh, oma raportis, äh, vabandust, äh, raport on välja toonud erinevaid asju, mida komisjon omalt poolt esitas eelmisel nädalal, kui arutas süsiniku teekava ehk siis seda, mida meil on vaja teha CO2 heitmete vähendamiseks ja ma tahaksin siinkohal rääkida lähemalt äh, sellistest küsimustest nagu teadusuuringud ja vastav äh, programm selliste teadusuuringute jaoks, äh, kus uuritakse võimalust vähendada CO2 heitmeid võimalikult kulutõhusal moel, samuti räägitakse siin rahastamisest. meie teekava rõhutab samuti, et Euroopa majandusruumis tuleb teha väga suuri investeeringuid, eriti elamumajanduses ja transpordis. ja me peame endalt muidugi küsima, kuidas see on võimalik ja kuidas on võimalik neid teemasid äh, arutada ka paralleelselt tulevaste finantsperspektiivide arutamisega. tegemist on väga põletava problemaatikaga ja seetõttu loodab Euroopa Komisjon lahendada arutelu lahendada need küsimused ja lõpetada arutelu enne järgmise teatise väljatulemist. energiatõhususe kohta. meil on hea meel, et seda arutatakse, sest komisjoni teekava ütleb, et energiatõhusus on oluline, et meil on ka siin eraldi eesmärgid ja juhul, kui me püüame neid eesmärke kiiremini saavutada, siis võidavad sellest kõik. tahaksin teha ka kaks kaks märkust, mida siin on öeldud juba enne mind. esimene neist on rahvusvaheline koostöö ja, ja rahvusvaheline kliimamuutustega võitlemine. ma arvan, et äh, määrib, väärib äramärkimist, et äh, me oleme edasi liikunud sellest seisust, mis valitses kaks-kolm aastat tagasi, kui võeti vastu kolmas energiapakett. siis olid kõik nõus, et meil tuleb täita eesmärk, mis on suurem kui kakskümmend protsenti ja kohe hakati vastu võtma ka vajalikku õigusloomet, kuid vahepeal on mitmeid asju juhtunud maailma liidrid on vastu võtnud otsuse, mis Euroopa Liidule sobib ning kaheksakümmend riiki, sealjuures kõik suured tõusvad majandused on võtnud endale kohustusi, on andnud lubadusi ja vastu võtnud ka konkreetsed tegevuskavad, mille abil neid lubadusi täita. tegemist on äh, tähtsa äh, edasiminekuga võrreldes Kyoto protokolli aegse ajaga ning samuti äh, kolme aasta taguse ajaga rahvusvaheline üldsus on rohkem pingutanud. muidugi on meil vaja rahvusvaheliselt siduvaid lepinguid e, ja seda, et e, sõnadele järgneksid ka teod, aga kui me vaatame hiinlaste viie aasta plaani, mis hiljuti vastu võeti, siis me näeme, et Hiina tõesti kavatseb astuda konkreetseid samme. teiseks, süsinikulekke küsimus, mida tõstatasid väga mitmed kolleegid ma arvan, et nii komisjon kui Euroopa Liit tervikuna tunnevad süsinikulekke pärast muret ning kliima- ja energiapaketis on võetud ka meetmeid, et kaitsta ettevõtteid süsinikulekkega kaasnevate riskide eest. me oleme välja töötanud kulude ümberjaotamise süsteemi, mida on hakatud rakendama. see on seotud ähm, kaudse süsinikulekkega. me oleme neid teemasid arutanud komisjonis ka varem, nüüd oleme neid uuesti arutanud seoses teejuhiga ja nagu öeldud, on olukord paranenud võrreldes sellega, mis meil oli kolm aastat tagasi ja põhjuseid on mitu. üks neist on kindlasti see, et me praegu näeme, et riigid on vastavalt Kopenhaagenis antud lubadustele hakanud ka tegutsema. ja teiseks on süsiniku hind langenud võrreldes sellega, mida me kolm aastat tagasi prognoosisime. praegu me eeldame, et tonn CO2 maksab kuusteist eurot nii et äh, nüüd on siis äh, kulude ümberjaotamismehhanism lisandunud teistele meetmetele, nagu ma ütlesin, ja ma arvan, et äh, kõik need meetmed, mida me oleme võtnud, on efektiivsed ja adekvaatsed, nagu näitab meie esialgne analüüs ja me töötame nende küsimustega edasi, aitäh! Ähm, ja nüüd sooviks ähm, proua Carvalho veel vastata raportööri nimel. Like to... suur tänu, esimees ning annan äh, raportöörile kõik äh, kommentaarid edasi. energiatõhususe rõhutamine, hiljutiste sündmuste mm, arvestamine, teadusinvesteeringute küsimus, tehti väga mitmeid huvitavaid kommentaare. põhiteema mis jääb meie komisjoni vastutuse alla, on äh, tööstuse roll ja süsinikulekke küsimuses just. komisjon äh, viitas, et meil on selleks teatud äh, vahendid, puhtad arengumehhanismid, CDM-id ja kuid sellest ei piisa. kolleeg Jordan viitas samuti sellele, et Rahvapartei arvamus on see, et eesmärgid ja rahvusvahelised kokkulepped on omavahel seotud selles mõttes, et äh, millised on lahendused tööstustele. me peaksime vaatama innovatiivseid lahendusi, arvestades äh, energiaintensiivseid äh, tööstuseid. me oleme üritanud välja töötada holistilist äh, lähenemist rasketööstusele, nii nagu me juba teeme rahvusvahelistes läbirääkimistes äh, metsanduse ja lennunduse valdkonnas. võib-olla peaksime otsima selliseid lahendusi, see võiks olla oluline lisandväärtus äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel ja ka Euroopa eesmärkide puhul meie arvates järgmine kokkulepe ei saa olema lihtne, nii nagu Kyoto kokkulepe, vaid see saab olema keerukas, kompleksne, sest olukord maailmas on samasugune. ei piisa siduvatest eesmärkidest, meil on vaja erinevaid valdkonda, valdkondlikke kokkuleppeid ja eesmärke. me võiksime alustada analüüsiga ja sellise lähenemise eest suur tänu ja annan kõik ähm, õnnitlused äh, raportöörile edasi. suur tänu! aitäh! muudatusettepaneku esitamise tähtaeg kakskümmend üks märts ja kuna kolleegid sellele viis-, viitasid, siis äh, neljapäeval on kuulamine, nii et äh, kõik olete kutsutud osalema. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde Äh, tegemist on nüüd äh, äh, härra Roode raportiga ÜPP eesmärgid kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja nüüd ma annan talle kõigepealt sõna. suur tänu, esimees, ma arvan, et kõik või vähemalt enamus meist võiks ol-, on nõus sellega, et ÜPP reform on hädavajalik tegemist on Taani eesistumise äh, ühe prioriteediga, saab olema kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal. avaliku sektori toetus selleks, et äh, Euroopa põllumajandustootjad saaksid ähm, toota äh, häid tooteid vastavalt tingimustele ja tõhusalt ma usun, et kui me keskkonnasäästliku komponendi suudame arvesse võtta, siis me saame luua uusi tingimusi meie põllumajandustootjatele. biomass on hetkel vähe kasutatav. elanikel ei ole erilisi initsiatiive selle kasutamiseks edaspidi on ette näha vahendeid selleks. kuid sooviksin rõhutada, et äh, hetkel me ei räägi keskkonnaregulatsioonidest, loomulikult põllumajandustootjad peavad tegutsema vastavalt seadusandlusele, kuid see on täiesti erinev äh, säästvast äh, kasutusest see tähendab uute võimaluste loomisest põllumajandustootjatele täiendavateks tegevusteks, näiteks taimkate või külvikorra küsimuses. säästev kasutamine peab olema paika pandud lihtsalt, loogilisel ja läbipaistval viisil nii põllumajandustootjatele kui ka avalikkusele. seega olen teinud ettepaneku, et see läheks arvesse, kui tootel on kümme avalikku hüve. Need peavad olema arvestatavad kõikides liikmesriikides, kuid samal ajal neil peavad olema erinevad lähtekohad vastavalt äh, liikmesriigile. me peame taguma, tagama selle, et ähm, keskkonnahüvede tagamine oleks arvestatud ja need algatused, mis on juba paika pandud, peaks olema sinna juurde arvestatud. mina usun, et ähm, keskkonnahüved on sellised, mis võimaldavad meil äh, uut majanduskasvu ning tõsta meie konkurentsivõimet. lugupeetud esimees, ootan hea meelega kõiki komisjoni liikmete ettepanekuid ning äh, ootan äh, ka koostööd variraportööridega tulevatel nädalatel, suur tänu! aitäh! härra Pirillo. suur tänu, härra esimees! põllumajandus on Euroopa Liidu majanduses väga oluline valdkond see on SKP-s ja otseses ja kaudses tööhõives väga olulisel kohal. kaks tuhat kakskümmend tähendab seda, et meil on vaja tagada nii kvali-, toidu kvaliteet kui ka kvantiteet Euroopas, meil on vaja eh, teadustööd, meil on vaja investeeringuid, innovatsiooni. tuginedes äh, seitsmendale ja kaheksandale raam, tulevasele kaheksandale raamprogrammile. olen nõus sellega, et põllumajandus võib olla väga posi-, põllumajandusel võib olla positiivne roll ähm, keskkonnasäästlikkusel ja keskkonna kaitsmise küsimusel, nagu mainitud. raportööri ettepanekud on kõik väärtuslikud, me peame parandama põllumajanduse ökolo-, mõju ökoloogias, me peame selle äh, rõhutama esimese samba keskkonnaalgatusi. ÜPP mitmeaastased põllukultuurid. ja siinkohal rõhutaksin, tegemist on avaliku hüvega ja põllumajanduse säästev kasutamine, kasutamine võiks olla väga oluliseks ning äh, nende sammaste esimese ja teise samba ühitamine ja kulude kontrolli all hoidumine on olulised teemad. globaliseerumine on ettevõtted teinud haavatavamaks äh, tänu turu tänu hinna volatiilsusele ja mitmetes, mitmetel juhtudel oleme näinud Euroopas, et praeguse aja ÜPP ei ole suutnud kohaneda, sest tegemist on mittepaindlike mehhanismidega, mis ei arvesta hinna volatiilsust. selle küsimusega peaks tegelema tulevane ÜPP ja tsükliluse komponent peab olema kaasatud. mis puudutab looduskatastroofe, siis neid esineb üha sagedamini ja need äh, on tõeliseks ohu, ohuks põllumajandustootmises. me peame tagama selle, et me suudame reageerida neile ilma kindlustuskaitse tõstm-, tõstmata, meil on vaja konkreetseid äh, mõõdikuid. me peame arvestama, et põllumajandus, millised on põllumajanduskulud ning äh, elatuskulud erinevates liikmesriikides. me peame tagama selle, et investeeringud nende puhul, kes üritavad äh, luua säästvamat põllumajandust, äh, saaksid rohkem tuge, me soovime kaasata enam noori inimesi, innustada noori talunikke, pakkudes neile koolitusvõimalusi, mm, juurdepääsu äh, maale ja nii edasi abi ja teenuseid pakkudes nendele, kes äh, selle tegevusega veel tegelevad, on väga oluline ja peame innustama ka noori, kes saaksid üle võtta tegevuse oma vanematelt. me peame suhtuma väga ettevaatlikult intensiivpõllumajandusse ning arvestama, mis saab siis, kui äh, ressursid otsa saavad. peame tagama selle, et äh, tegemist on keskkonnasõbraliku tegevusega ning see aitab tagada Euroopa põllumajanduse tulevikku. kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend aastate vahel soovib ähm, parlament äh, vahendite tagamist jätkata. Vielen Dank, Herr Vorsitzender härra Crouch, palun. ma näen, et teil on väga suuri raskusi minu nimega. aga see ei ole tegelikult üldse nii raske. jah, siinkohal peame arvestama kolme äh, tahku esiteks ähm, ÜPP kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani, selleks et me suudaksime tulevaste väljakutsetega silmitsi seista. ning samuti ka äh, territoriaalsed küsimused ja siin peame silmas ka ühtekuuluvust, mitte vaid Euroopa Liidu tasandil, aga ka liikmesriikide ja piirkondade tasandil kaheksakümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist on maapiirkonnad, ehk siis on tegemist olulise näitajaga. teiseks, meie arutelu on vastus komisjoni teatisele ning peale seda teatist koostame meie ka raporti põllumajanduskomisjonis aga peaksime siinkohal ka vastama härra Roode arvamusele. panin tähele, et Roode arvamuses on roheline komponent või selline säästev komponent kaasatud vaid viies küsimuses. siin räägitakse ka teistest ÜPP küsimustest, mina tahaksin äh, öelda esiteks, et äh, positiivsest küljest äh, härra Roode arvamuses võib välja tuua järgmist. ta viitab ähm, esimese samba komponendile. see on erinev äh, põllumajanduskomisjonist, kus soovitakse seda näha teises sambas meie raportöör rõhutab seda, et säästev kasutamine ei peaks tõstma bürokraatlikku äh, külge. me peaksime valima kolm kümnest komponendist. mina ei ole mitte kusagil leidnud mingisugust informatsiooni mis, et need kümme, et on olemas kümme kriteeriumi ja põllumajanduskomisjonil on vaid, on üksteist. seal on äh, mõningaid teemasid, mida nad ei ole maininud, kui me räägime keskkonnasõbralikkuse komponendist ma arvan, et me peaksime neid nüansse arvestama ning teisest küljest äh, seda, kas neid kriteeriume peaks olema kolm või nii, nagu põllumajanduskomisjon viitab, kaks keskkonnasõbralikkuse komponenti, millele talunikud peaksid vastama, kes äh, toetusi saavad. minu arvates kõige olulisem on rõhutada seda, et põllumajandusel on täiendav külg väljaspool tootmist. see annab meile teatud tooteid ning keskkonnasõbralikkuse komponent viitab sellele, et meie poliitika on keskkonnasõbralik. siin me rõhutame sellele, et põllumajandus ja maapiirkonnad öö, äh, omakorda koostavad, äh, on teatud öö, ähm, hüveks avalikkusele see on väga oluline. sooviksin samuti rõhutada seda, et põllumajandus annab meile palju rohkem tooteid kui toiduaineid ja energiat. ma arvan, et meie peaksime rõhutama seda, et põllumajandusel on väga suur mõju teistele valdkondale nagu, valdkondadele nagu tööstus. me peaksime nägema seda sünergiat ÜPP ja teiste tulevaste poliitikate vahel. ning see vastab Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidele. me peaksime rõhutama või kasutama seda sünergiat, mis loodakse juhul, kui need poliitikad äh, vastastikku täiendavad ning on ka kooskõlas rakendatud. teine küsimus, mida rõhutada, on see, et põllumajandus annab tööstusele äh, teatud vahendeid, me ei räägi siin mitte ainult energiast. näiteks kui siin rääkida ÜPP-st ja suhkrureformist, kaotasime kuusteist tuhat ehm, töökohta ning äh, lõpetasime mm, tootmise saja neljakümnes tuhandes äh, kodumajapidamises. töökohtade loomine on meile aga oluline ja see mõjutab ka tööstustoodangut. Neid tooteid, mis mõjutavad, on äh, väga palju innovatsioonipoliitika võiks toetada uusi tegevusi, mitte vaid energiasektoris, aga ka teistes, nendes, mis on põllumajandustoodetega seotud. ma arvan, et oluline oleks mainida, et äh, lisaks muudele põhjustele on keskkonna roll oluline ka muudel, muudes valdkondades probleemid äh, mitmetes maailma piirkondades on seotud tõusvate toiduhindadega, ka Euroopa mängib siin oma rolli, sest meie impordime seitsekümmend protsenti nende ekspordikaubandusest, eks see tuleb arenguriikidest. põllumajandus on või võiks olla allikas suuremal anda meile uusi allikaid, näiteks äh, uuenevate energiaallikate vallast. ühes korra, kohas, ühelt poolt me räägime nendest ressurssidest, teisest küljest on meil aga ka need äh, jäägid, näiteks CO2 heitmed me oleme siiamaani arutanud väga palju metsandusküsimusi seoses CO2 koguste vähendamisega, kuid oleme öelnud väga vähe sellest, millist rolli põllumajandus võib äh, selles vallas mängida. näiteks ähm, mahepõllumajanduse mõju pinnasele ning teatud äh, protsesside piiramine. ja ma arvan, et võib-olla me võiksime seda arvestada. energiatõhususe suurendamine põllumajandusvallas, siin on paar olulist küsimust. esiteks põllumajandus võib olla uuenevate energiaallikate allikaks, põllumajandus aga kasutab mitmeid tooteid, äh, kemikaale, me räägime siin ka autotööstusest ja muudest, mille vallas on võimalik energiatõhusust äh, suurendada erinevate masinate puhul ning samuti ka tõsta nende toodete kvaliteeti, mida kasutatakse põllumajandussektoris, ka see aitaks energiatõhusust suurendada. soojusenergia külg. põllumajanduses kasutame me väga palju energiat külmutamiseks või jahutamiseks, aga seda võiks omakorda vastupidiselt ära kasutada. seda aga alati ei tehta, sest sellega on seotud kulud. ehk siis, kui see oleks võimalik, siis võiksime mainida ka teist sammast, mis ühest küljest võiks luua töökohti maapiirkondadesse, eriti VKE-de vallas kuid samuti parema taristu või ärivõimalustega, mida loovad meil, loob meile internet näiteks. ning äh, ka need lähenemised, mis aitavad meil äh, suurendada energiatõhusust, näiteks äh, päikeseenergia, energiat, mida kasutatakse jahutamisel või näiteks eh, energiatõhusamad ehitised. Need olid minu märkused eh, ja üritan eh, raportöörile neid mõtteid veel edastada ning teha konkreetsed ettepanekud, mis ei muudaks arvamuse struktuuri, kuid aitaksid meil täiendada seda, mis selle rektor-, sektori rolli esile tooksid, mis vastab meie komisjoni profiiliga, suur tänu! Liina Ek. Liina Ek, palun! Thank you! aitäh! aitäh, härra esimees! ma arvan, et meie komisjoni roll, kui me mõtleme ÜPP, ÜPP tulevikule, on väga oluline, sest kõik talunikud ja ettevõtjad on ÜPP-st mõjutatud, me näeme, et põllumajandussektoris ja ka metsatööstuses tekib uusi töökohti. on mitmeid põhimõtteid, mis on väga tähtsad ja mis on ITRE tekstis ka olemas. Nendeks põhimõteteks on lihtsustamine, tööstuse ja uute töökohtade loomise põhimõte, uued võimalused ning äh, majanduse rohelisemaks muutmine peaks tegelikult käima esimese samba alla. nii oleks äh, meil lihtsam ja liikmesriikides oleks siis vaja ainult äh, ühte tüüpi asutusi. kui me jätame selle teise samba alla, siis tuleb rääkida erinevatest, erinevatest valitsusasutustest ja büroodest. seetõttu minu jaoks on esimene sammas parem ja asjakohasem ja peale selle muudaks see sektori ka äh, konkurentsivõimelisemaks ja moodsamaks, kaasaegsemaks. me kõik äh, reisime väga palju ja me näeme, et praegu valitseb kriis, mis on seotud ka kliimamuutuste, kütusehinna tõusuga, nüüd äh, Jaapanis juhtunuga ja seetõttu on meil vaja leida lahendusi, üheks lahenduseks on biokütused, kuid tegelikult ei ole lahendusi leitud. võiksime veel kasutada ka põllumajanduse jääksaaduseid biogaasi tootmiseks, mida on vaja ühtlasi elektri tootmiseks ja millega saab ka kütta. siin on väga mitmeid võimalusi ja tehnoloogia on olemas, aga kahjuks puuduvad investeeringud. Saksamaa on siin näiteks kus äh, kõik toimub peaaegu täpselt nii, nagu ma äh, kirjeldasin, aga äh, kui me Saksamaa kõrvale jätame, siis lähim näide on Uus-Meremaal. <clears throat> ma arvan, et meil tuleb luua stiimuleid energia tootmisse investeerimiseks ja kui me vaatame seda materjali, mida Põllumajanduskomisjon praegu läbi vaatab, siis räägitakse seal sööti jäetud maast ja kui me mõtleme toiduvajadusele ja kütusevajadusele tulevikus, siis tuleks sööti jäetud maa kasutusele võtta. seda tuleks kasutada juba keskkonna, ähm, keskkonnaalastel põhjustel selleks, et äh, parandada äh, pinnase kvaliteeti ja teiseks äh, tuleks seda kasutada sellepärast, et meil on maad vaja ning seal tuleks kasvatada biogaasi tootmiseks, seal tuleks toota biogaasi ja üldse, kus on öeldud et, et viis protsenti potentsiaalist tuleb jätta kasutamata? meil on vaja uusi töökohti, meil on vaja maad, meil on vaja energiat. ma arvan, et mitte kuidagi ei saa väita, et Euroopa peaks viit protsenti maast, haritavast maast lihtsalt söödis eh, hoidma. see on kahjulik energia tootmisele ja on kahjulik majandusele. energiatõhusus on eh, küsimus, mis on kõikides äh, tänastes raportites tõstatunud, loomulikult on see seotud ka põllumajandusega. mitmed ülikoolid on öelnud, et energiatõhusus on põllumajandussektori eh, oluline küsimus ja energiatõhusus peab tõusma vähemalt nelikümmend, viiskümmend protsenti, kuid praegu tegelikult ei ole mingisuguseid vahendeid eh, selle saavutamiseks samas peab põllumajandussektor muutuma konkurentsivõimelisemaks ja tuleb luua uusi töökohti, seega uues ÜPP-s peab energiatõhusus ja vajalikud instrumendid kindlasti sees olema, aitäh! ja nüüd ma annan sõna komisjonile. aitäh, härra esimees, ma soovin kõigepealt tänada äh, tööstuskomisjoni selle eest, et, et te olete nii huvitatud äh, komisjoni teatisest, mis puudutab äh, ühist põllumajanduspoliitikat pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, ma sooviks teha mõned märkused, esmalt me märgime ära, kui positiivsena lähenemine on valitud äh, otsetoetuste keskkonnasõbralikumaks muutmisel tegemist on lähenemisega, mis äh, on äh, üpris samasugune nagu Euroopa Komisjonil. Äh, raportis rõhutatakse ka seda, et sellega ei tohi kaasneda täiendavat bürokraatiat, ka see on asi, millele Euroopa Komisjon pöörab suhteliselt suurt tähelepanu, te teate, et praegune ühine põllumajanduspoliitika äh, on juba muudetud lihtsamaks ja et ka see on oluline aspekt meie teatises, eriti näitena tuues äh, loodi äh, ekspertide komisjon, kes peab jäl-, jälgima ja, ja kuhu on äh, kaasatud ka makseagentuurid ja tootjad, komisjon teeb ettepanekuid teatavate meetmete kohta selleks, et et vältida, et nende meetmetega suurendataks bürokraatiat ja et liigutaks pigem vähema bürokraatia suunas. komisjon on nõus äh, ka ettepanekutega, mis puudutavad äh, uuendustegevuste olulisust ja uute lahenduste väljatöötamist äh, põllumajanduses. teatises kui tegemist on maaelu arenguküsimustega, on komisjon väga selgelt välja toonud, et keskkond, temaatilised tegevusala muutmised ja uuendustegevus on need asjad, mis, millest juhindutakse äh, maaelu arengu ähm, meetmete elluviimisel Euro innovaatilise Euroopa kontekstis valmistavad komisjoni teenistused ette mm, partnerlust ähm, innovatsiooni edendamiseks põllumajanduses ja me üritame kiirendada põllumajandussektoris toimuvat äh, uuendustegevust, võttes äh, arvesse ka praegu olulisi teemasid, nagu näiteks kliimamuutus, äh, vajadus säilitada ja suurendada tootlikkust, põllumajanduses kasutatakse toot-, kasutades tootmises vähem äh, ressursse ja parandada tootlikkust, äh, võttes arvesse praegu olemasolevaid äh, ressursse. aitäh! aitäh ja nüüd annan sõna veel korra kolleeg Roodele. aitäh, ma üritan maks-, vastata oma emakeeles taani keeles, nii et palun võtke kõrvaklapid saate paremini aru. Eh, eh, eh, aitäh konstruktiivse mm, panuse eest sellesse arutelusse. ma arvan, et sellised arutelud on tõesti väga vajalikud, eriti minu raport projekti jaoks äh, oli mul äh, võimalik kasutada üksnes tuhandet viitsadat äh, tähemärki ja täiesti võimatu oleks välja tuua kõike, mida siin arutelu käigus mainiti. ma seetõttu keskendusin peamisele, koostasin raporti, kus on, mis kehtib kõigi erinevate elementide kohta, kui ma oleks pidanud, kui ma oleks tahtnud spetsiifilisi valdkondi käsitleda, siis ma oleks pidanud kõik muu välja jätma ja seetõttu ongi tegemist sellise üldise äh, arvamusega, mis keskendub sellele, mida saaks keskkonnasõbralikkuse komponent äh, teha selleks, et põllumajandus äh, annaks, saaks anda panuse sellesse, mida kolleeg Leena Ekk Buzek nimetas majanduskultuuriks ja mida tuleks laiendada ka teistes, teistele valdkondadele ja et kuidas eh, kui põllumajandus saaks anda panuse Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegiasse aga ma pidin eh, töötades arvestama teatavate piirangutega loomulikult tulevad veel muudatusettepanekud ja me saame mõningaid punkte rohkem käsitleda, kui on olemas vastavad muudatusettepanekud. ma arvan, et me peame aga koostama tõeliselt tugeva arvamuse ja oluline on just see, et meie arvamus ei oleks liiga pikk. see on eelduseks, et teised ka viitsiks lugeda, mida me kirjutame ja ma arvan, et äh, seda ma pean silmas ka meie tulevaste arutelude puhul. aga loomulikult olen ma vägagi valmis äh, lisama oma arvamusse häid mõtteid, mida me ka praegu kuulsime, ja me peame loomulikult äh, läbirääkimisi pidama selle üle, kas need peavad lisanduma esimesse või teise sambasse. ma arvan, et parem oleks arvestada esimese sambaga, sest see oleks soodsam ka bürokraatlikke aspekte silmas pidades, aga seda me võime veel arutada edasiste läbirääkimiste ajal. ma tänan heade ja konstruktiivsete ettepanekute eest. aitäh ja ma annan teile teada, et kahekümne teine märts kell kaksteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, tegemist on äh, maagaasi ja e, nafta tootmise ohutusega avamerel. E, sellest, selle teema puhul on raportööriks proua Vicky Ford, saab esimesena ka sõna. ma kahjuks enne ei ütle, öelnud seda, et me peame mõtlema, et kell pool üks me peame ära lõpetama ja meil on lisaks veel üks punkt minu ettepanek oleks, et sellele teemale pool tundi ja teisele teemale ka pool tundi, kui kiiremini saab, pole ka üldse paha. palun, proua Ford. aitäh ja aitäh, et äh, võimaldate meile seda esimest äh, mõttevahetust. me kohtusime eile variraportööridega ja ma olen äh, kõikidele liikmetele selle kohta kirjutanud ka kokkuvõtte. meil oli meil oli kahjuks äh, võimalik äh, kirjutada ainult äh, küllalt lühike raport, me oleksime tahtnud öelda palju rohkem, aga nüüd on meil võimalik koos variraportööridega esitada ju ka muudatusettepanekuid. lubage mul öelda, et kõigepealt et kõigepealt tuleb aru saada, et Euroopa Liidus on äh, piirkondi, kes on selle teemaga rohkem seotud kui teised, kellel on rohkem rannikuäärset tootmist kui teistel. aga kui me mõtleme sellele, mis juhtus Mehhiko lahes, sellele õnnetusele, siis me ju mõistame, et tegelikult on rannaäärse nafta äh, kaevandamise ohutus meile kõigile oluline ja kõik valitsused on tegelikult sellest õnnetusest üht-teist ka õppinud meie kõigi huvides on äh, tagada energia tarnekindlus äh, ning tarneallikate mitmekesisus äh, ning säilitada pidev tarne, kuid kõige olulisem on see, et nafta tarnimine ja nafta hankimine oleks ohutu. Euroopa Liit kasutab parimaid tavasid ja kogub vastavaid andmeid kõikidelt vetelt, mitte ainult Euroopa Liidu omadelt, ja uute tavade või heade tavade Äh, juurutamisel ei äh, ütle lahti senistest äh, standarditest. süvavees toimuvad toed, tööd <clears throat> on ohtlikud kõrgete rõhkude tõttu, kuid kõik puurtornid ja platvormid on erinevad ja seetõttu tuleb nende riske ka eraldi hinnata. peamine vahe USA ja näiteks Põhjameres äh, toimuva vahel, on see, et USA-s on nii-öelda tõmbalinnuke märge, kuid komisjonis on selline suhtumine, et kõik peab olema turvaline ja see on hoopis teistsugune lähenemisviis, ehk siis riske hinnatakse äh, kui tervikut. võetakse arvesse erinevaid keskkonnaalaseid ja tehnilisi äh, standardeid ja kriteeriumeid ja nagu öeldud, seda tehakse iga platvormi ja portali puhul eraldi see sunnib operaatoreid riske hindama süsteemselt ja leevendama erinevaid olemasolevaid riske juba enne, kui tööd üldse algavad. komisjon on äh, ka äh, esitlenud äh, oma turvalisuse uuringuid, kuid ma arvan, et ainult esitlemisest ei piisa. tegelikult tuleks kokku tulla erinevate sidusrühmadega, kokkuvõttes komisjoni soovitused ka jõustada ja teha need kõigile kohustuslikuks, see on eriti oluline Mehhiko lahes toimunu valguses sest need, see õnnetus tõstatas uusi ähm, tõstatas, tekitas kõigis arusaama, et eh, turvariskid on olemas ja nendega tuleb tegeleda. Euroopa Komisjon ütles, et üldiselt on Euroopa Liidul mm, hea ajalugu, eh, head tulemused eh, inimeste kaitsmisega, et inimeste turvalisus on üldiselt naftapuurtornides tagatud kuid äh, tähtis ei ole mitte ainult tagada töötajate ohutus, äh, vaid ka protseduuri ohutus. ja see tähendab järgmist. Mehhiko lahe äh, õnnetus toimus ka sellepärast, osaliselt sellepärast, et kõiki protseduuri osi ja nende ohutust ei olnud pidevalt kontrollitud ning seetõttu, ning seetõttu toimus plahvatus äh, tegelikult äh, peaks olema nii, et kui kuskil tekib gaasileke, siis elektrisüsteem äh, lõpetab automaatselt töö, äh, vältimaks muidu järgnevat plahvatust. kuid ähm, antud juhul oli siis niimoodi, et enne kui süsteemid suleti, jäädi ootama, jäädi ootama luba regulatiivne mehhanism, mida kasutatakse äh, Euroopa Liidu paremini arenenud riikides, äh, aga seda ei võimalda, kui tekib oht, siis äh, süsteemid sulguvad automaatselt ja selleks ei ole vaja mingisugust eraldi luba. ehk siis ohutusest rääkides on tähtis tagada inimeste ohutus, tähtis on tagada, et protseduuri kõik osad oleksid ohutud, et neid kontrollitaks ning lisaks on oluline olemasolevaid reegleid ka tõesti rakendada reeglid ja standardid äh, on meile kasulikud ainult siis, kui neid ka rakendatakse ja nendes valdkondades, nendes äh, piirkondades, äh, kus naftatööd on uus asi, näiteks Musta mere osades, seal on, on võib-olla ka ohutust vähem, sest inimestel on kogemust vähem ning ähm, inspektorid, kes seal töötavad, peaksid koguma teiste äh, samaväärset tööd tegevate inimeste kogemusi ja nende alusel jõustama standardeid. mis äh, puudutab äh, viletsat ähm, inspekteerimisrežiimi, siis siin ei ole mingit vabandust, ei saa öelda, et selleks ei leidu raha, liikmesriigid peavad selleks leidma raha. on küll tõsi, et et rahastamine on probleemiks, sellepärast et kõigepealt äh, tuleb äh, inspektorid ju tööle võtta ja sobivaid kõrge kvalifikatsiooniga inimesi on just nimelt äh, puuduva raha tõttu väga raske leida. ma ei ole kindel, et Euroopa Liidu tasandil on vaja eraldi inspektorite, inspek-, inspekteerivat asutust kuid äh, tuleb tagada, et Euroopa Liidu liikmesriikidel ja võib-olla ka Euroopa Liidul endal on võimalik äh, lähetada inspektoreid äh, kohtadesse, kus töö alles algab, et nad saaksid seal oma kogemusi jagada. ja võib-olla oleks võimalik luua ka piiriüleseid inspektoraate, kui sellest võiks olla kasu. peale selle on vaja palju tõhusamalt vahetada teavet ja EMSA võib, võiks kriisi ajal tööd paremini koordineerida? see, mida me oleme näinud Põhjamerel, tõestab, et regulatiivasutused on omavahel pidevas kontaktis, et nad peavad äh, dialoog, vastav foorum on äh, kahtlemata olemas ja sinna kuulub ka Euroopa Liidu väliseid riike, näiteks Norra. näiteks Norra osaleb Põhjamere Foorumis võib-olla oleks sellist foorumit vaja ka Vahemere riikide jaoks, sest sellisel juhul oleks võimalik ähm, anda edasi Euroopa Liidu väliste või kolmandate riikide kogemust ka Vahemereäärsetele kolmandatele riikidele. Äh, samuti on oluline alal hoida standardid, nagu ma ütlesin, ennekõike ohutusstandardid. ja mis puudutab aruandlussüsteeme, siis võib-olla on need ebapiisavad või ebatõhusad. näiteks liikmesriigid võiksid mõelda sellele, kuidas lennundusettevõtted on kohustatud intsidentidest teatama ja selle üle kanda gaasisektorisse teavet tuleks edastada ehm, võrgupõhiselt eh, online ja samuti tuleks eh, teabe eh, edastamisel kasutada head praktikat teistest eluvaldkondadest. meil on vaja paremat hädaolukordades toimivat plaani ja meil on vaja ka rohkem paremaid plaane süvamere õnnetuste jaoks, et eh, juhul, kui midagi juhtub, siis suudetaks kiiremini reageerima. nii et eh, oleks võimalik kasutada kõiki vajalikke turvameetmeid, kui eh, juhtub õnnetus, kui puurtornis rõhk ohtlikult tõuseb ja kogu see varustus peab olema ette kinni makstud aga siin tekib jälle küsimus, et mitte kõik naftatööd ei toimu ju Euroopa Liidu vetes, näiteks Vahemere ääres on ka riike, mis ei kuulu Euroopa Liitu ja juhul, kui juhtub õnnetus selles mereosas, mis ei kuulu Euroopa Liidule, siis tekib küsimus, kuidas me saame tagada ohutust seal turvalisusmeetmete kasutamine äh, on küll lihtsam suletud meres nagu Vahemeri või äh, Mustmeri, kus äh, keskkonnakahju on lihtsam piirata, kuid teisest küljest tuleb arvesse võtta ka, ka kliimat. komisjon on vaadanud ka vastutuse küsimust ja selles suhtes käitunud väga õigesti, on selge, et maksma peab saastaja, ehk siis antud juhul naftatööstus aga äh, tuleb vaadata, et selline suhtumine ei tõrjuks äh, väiksemaid ettevõtteid äh, turult välja. litsentsi omanik on kohustatud tegema koostööd teiste turuosalistega ning Apple Fund mis puudutab Põhjamere osa Taanist Färi saarteni, kohustab liikmeid vastutama ka teiste äh, liikmete tekitatud kahju eest kuni kahesaja viiekümne miljoni dollarini iga intsidendi kohta. ja selline vastutuse panemine viib selleni, et äh, ühes meres naftatöid tegevad osalised äh, kontrollivad üksteise tegevust, sest keegi neist ei tahaks maksta trahve suure õnnetuse puhul. juhul, kui ületatakse piirmäär, mida peavad maksma teised liikmed, siis edasi maksab küll operaator ise, kuid ikkagi on ette nähtud väga selge äh, vastutuse mehhanism ja kulude jaotamine. ma saan komisjoni, komisjonist aru niimoodi, et Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid panema operaatoritele kindlad kohustused, ma saan sellest aru teoreetiliselt, aga ma arvan, et lahendused peavad olema praktilised meil on praegu erinevad eh, regulatiivsed süsteemid, eh, kes eh, kontrollib nende täitmist? kas siis liikmesriikide inspektorid peaksid külastama erinevaid puurtorne, mis võivad kuuluda erinevate, erinevatele riikidele ja seal mm, kontrollima tingimuste täitmist? ma arvan, et meie erinevad osanikud, investorid ja ka naftapuurtornide kliendid on kõik huvitatud huvitatud turvalisusest ja see tähendab seda, et, et meil on vaja leida äh, võimalus äh, turvalisuse tagamiseks ja nendeks instruktsioonideks või kontrollideks. mul on väga hea meel, et ma saan teha kolleegidega koostööd, eriti Vahemere ja Musta mere äh, alal ja rääkida sellest, kuidas me koordineerime oma, oma reageerimisvõimekut ja kuidas teevad koostööd need riigid, kellel on merepiir kolmanda riigiga, kusjuures see kolmas riik paratamatult mõjutab elu Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu tegevust. ja kahekümne üheksandal märtsil korraldab minu fraktsioon kuulamise erinevad variraportöörid on juba kutsunud inimesi sellele kuulamisele, loomulikult on kõik teretulnud, ükskõik mis fraktsiooni nad kuuluvad või mida nad parlamendis ka teevad. me kutsume sinna kõnelejaid Vahemere, Põhjamere äärsetest äh, riikidest, keskkonnaalaseid eksperte ja neid, kes on kursis Mehhiko lahe sündmustega. see toimub siis kahekümne üheksandal märtsil, nagu ma ütlesin, kahekümne üheksanda märtsi hommikul. aitäh! aitäh teile, proua Ford! nüüd saab sõna proua Hool, kes on esimesena palunud sõna. To... suur tänu, üritan teha lühidalt. esiteks sooviksin täna Vicky Fordi selle tehtud töö eest. ta on teinud tihedat koostööd äh, variraportööridega ning ma arvan, et äh, me saame talle äh, tuge avaldada ka erinevate muudatusettepanekute näol mulle meeldis eriti see, mida sa ütlesid piirkondliku koostöö kohta, võimalused kaasata ähm, naaberriike, kes ei ole Euroopa Liidu liikmed ning äh, huvitav oli see ka, et kuidas olemasoletud, olevat seadusandlust ära kasutada lisaks sellele, mis, mida uut meil oleks vaja, me peame tõesti äh, arvestama, et olemasolev seadusandlus töötab meie huvides. me peaksime keskenduma ühele väga olulisele küsimusele. valitseb konsensus sellele, mis puudutab parimaid tavasid ehk siis vaatamata äh, olukordadele peab olema kasutuses parim tava. selge ei ole aga see, kuidas me seda jõustame, kuidas me tagame selle, et kõik liikmesriigid, kes mingilgi määral on kaasatud, seda parimat tava kasutavad ning äh, ma arvan, et see on küsimus, millega peaksime veel edasi tegelema üheskoos. ning lõpuks mul on hea meel, et mainisid vajadust Euroopa ettevõtetel kasutada samu standardeid, ükskõik kus nad ka tegutseksid. kui töötada mitte Euroopa Liidu piirkonnas, siis kolmandate riikide reeg-, reguleerimiskorrad võivad olla erinevad, kuid Euroopa Liidu kodanikud ootavad, et samasugust ettevõtte vastatust saab näha seal, kus parasjagu seda tööd tehakse, vaatamata sellele, kas tegemist on Euroopa Liiduga. ning ma arvan, et oluline on see, et me suudaksime selle äh, jõustamise tagada. suur tänu! vabandust, vaatasin seda nimekirja siin. Äh, proua Kavajo sai kõigepealt Äh, ei, see ei ole probleem. ehk siis äh, su suur tänu, sooviksin tänada Vikit ähm, selle raporti eest. koostöö on olnud viljakas, mul on mõned ähm, kommentaarid raporti kohta. ka äh, kahe puhul te juba mainisite, on ettepanekutele avatud esiteks see, et me peaksime lisama maagaasi, eh, veeldatud maagaasi terminalide küsimuse ja nii edasi. see oli esimene. teiseks, raport keskendub eh, liikmesriikide rollidele ja, ja tööstussektori rollile. minu arvates sellest ei piisa. meil peaks olema Euroopa tasandi koordineerimine eh, ja peaksime arvestama ka naabruspoliitikat nagu Fiona ütles, me peame ähm, järele mõtlema, kuidas seda teha, kuid lennundussektor on väga hea näide selle kohta. me peaksime analüüsima neid äh, protseduure lennundusvallas ning tuginema ehk nende kogemusele. suure tööstusõnnetuse puhul ei piisa vaid äh, kohalikust või riiklikust regulatsioonist Euroopa Meresõiduohutusameti äh, pädevusi peaks, rolli peaks äh, laiendama, hetkel äh, keskenduvad nad saastusele laevadelt, kuid seda peaks laiendama ja peaks võib-olla mm, silmas pidama ka ohutuse, ennetuse ja koordineerimistegevust mis puudutab äh, katastroofi olukorda maagaasi ja naftalekete puhul. sellega seoses äh, tööstuse roll raportis on väga palju rõhutatud tööstuse rolli, ehk siis, et nendel on esmane vastutus reageerida katastroofi korral. ja olen nõus, et äh, vastutuse puhul on see õige, kuid ohutuse koordineerimise äh, puhul näitab kogemus, et äh, tööstusrollist ei piisa. avalik sektor peaks olema kaasatud ning seda peaks koordineerima Euroopa tasandil juhul kui see peaks vajalikuks osutuma. ning viimane raportis pööratakse palju tähelepanu Põhjamere küsimusele, jah, enamus tegevusest toimub seal. kuid äh, me peaksime seda ära kasutama ka Vahemere, Läänemere ja Musta mere puhul. minu arvates Euroopa Liidu ettevõtted, kes tegutsevad ka mujal, peaksid kasutama tegelikkuses samu standardeid. Need olid minu kommentaarid, suur tänu. suur tänu, härra Skinner, palun, variraportöör. sotsiaaldemokraatide nimel suur tänu! Äh, teist sarnast tööstust ei ole, kui me räägime suremusest. Äh, katastroofi puhul äh, potentsiaalselt saavad surma sajad töötajad. tuhande üheksasaja kaheksakümne kaheksandal aastal sai surma sa-, ligi sada seitsekümmend töötajat tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal üle kuuesaja inimese said surma eh, nafta rafineerimistehases Mehhikos. tegemist on väga suurte näitajatega. protseduurid ja ohutusnõuded ja reguleerimiskorrad peavad olema paigas, sest iga, igal veal on katastroofilised tagajärjed. tegemist on väga ohtliku ettevõtlusega. tihtipeale on need platvormid niivõrd kaugel, et neil ei ole võimalik piisavalt kiiresti abi anda. tööstusel ei ole võimalik alati toime tulla ning nad loodetavasti saavad eeldada põhjalikku reguleerimiskorda, mis neid õigesti tegutsema sunnib. ametiühingud, kes neid töötajaid esindavad võiksid omada teatud vaatenurka, kuidas oma töötajaid ka-, kaitsta. see võiks olla võib-olla iseseisev vaatenurk. ma loodan, et kuulamise puhul võiks kaasata ka ametiühingu esindajaid. ning äh, selles vallas on väga hea organisatsioon olemas. maagaasist rääkimine on oluline ma ei ole kindel, kuidas siin see surveküsimus äh, on äh, reguleeritud. kas äh, ka maagaas ei tule maast välja tugeva suu-, surve all, nii nagu ka nafta? mind ei huvita need tehnilised väited nii väga, kuid see reguleerimiskord, mis aitab leevendada neid potentsiaalseid ohuolukordi mis Deep Horizoni puhul Ameerika vetes juhtus, ei ole võib-olla niivõrd oluline, kuid me peaksime seda siiski arvestama. selle mm, esialgse lahenduse leidmine, et äh, puuraukus sulgeda, või oli niivõrd pikk, et see on täiesti andestamatu kui mingi selline õnnetus Euroopa vetes leiaks, siis peaks olema olemas seal mingi füüsiline lahendus, et need ettevõtted saaksid kohe reageerida. ma arvan, et see on jällegi vaja kuhugi määrusesse kirja panna, mitte lihtsalt äh, eeldada, et ettevõtjad äh, ütlevad, et jah, et me saame sellega hakkama küll kuid on vaja tegelikku olukorda vaadata. me peame olema kriitilised ning vaatama kõrgemaid ohutusnõudeid, mitte vaid selle pärast, et see tegemist on väga, inimestele väga ohtliku küsimusega, kuid ähm, see on ka energiaturvalisuse puhul meile väga kriitiline teema kui. kui seitsekümmend protsenti energiatootmisest äh, nii-öelda ära langeks, siis me võime ju minna koopasse tagasi mul on väga hea meel, et raportöör on äh, teinud algust millegi puhul, millega me saame kenasti edasi liikuda, suur tänu! suur tänu, härra Skinner! nüüd härra Rüübich. aitäh, härra esimees! Äh, meil käis just teises komisjonis ähm, külas Ameerika julgeolekuasutuste mm, äh, Ähm, direktor, ma arvan, et võttes arvesse nüüd Jaapanis toimuvat, oleks mõttekas viia läbi stressitestid ka avamere puurtornidel, et mida, mis juhtuks nendega, kui oleks maavärin või tsunami, milline oleks olukord vanade ähm, puurtornide ja ja nafta või gaasijuhtmete puhul, kes ei, mis ei vasta enam tehnilistele standarditele, et hea oleks, kui komisjon teeks vastavaid ettepanekuid. meie peaks jälgima seda, et äh, uue olukorra valguses äh, võetakse ka saadud äh, tulemusi arvesse, aitäh oh,! aitäh ja nüüd Euroopa Komisjon, palun! Thank you, Mr Chairman and good morning everybody. Äh, suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile. sooviksin kõigepealt tänada raportööri sellest, et on tehtud algatus ja et seda algatust on toetanud komisjon. tegemist on väga kasuliku algatusega, mis on väga oluliseks panuseks mitte vaid komisjoni töösse, aga ka avalikkuse arutelu vallas nagu te teate, siis komisjoni raport tuli välja oktoobris, tegemist oli ülevaatliku poliitika dokumendiga, milliseid tegevusi ette võtta ja tõime seal välja teatud küsimused ähm, avamere puurimise suhtes. mul on väga hea meel, et raportöör ja võib-olla ka komisjon laiemalt on äh, üldiselt nõus Euroopa Komisjoni ettepanekutega, mis tähendab siis äh, murekohtade välja määratlemisega ning äh, tegevustega, milliseid peaks vajaduse korral ette võtma. ma tahaksin teid teavitada oktoobri raportile järgnena, järgnevast. me oleme teatud tegevusi edasi arendanud, nii nagu plaanis oli, alustasime mõjuanalüüsi, milles vaatame, millised on äh, erinevad tegevused ja nende tagajärjed, mida peab arvestama sel nädalal tegime ka avaliku, ava-, avasime avaliku konsultatsiooni, mis kestab kaks kuud ja annab kõigile Euroopas võimaluse avaldada oma arvamust avamere ohutuse teemal, avamere puurimise teemal. alguses on tegemist avatud küsimustega, ehk siis äh, avalikkusel on võimalik äh, oma arvamust avaldada ja hiljem keskenduda siis raportis välja toodule ja ja ka siis raporti struktuurile. näha on, et me liigume edasi sünergias ja see peaks meie tõhusust, äh, poliitika tõhusust Euroopa tasemel suurendama tuletan meelde, et mitte vaid Euroopa Komisjoni raport ja teatis, vaid ka minu voliniku äh, seisukoht äh, näitavad selgelt, et äh, selleks suveks soovitakse midagi konkreetset paika panna. aega ei ole raisata, eriti mis puudutab suurenevat muret selle mõjul ehm, energiasektorile tervikuna ja ka keskkonnale. sellele tuginedes sooviksin rõhutada, et ehm, raporti üldine lähenemine ehm, ühtib meie nägemusega põhjendused ja väljakutsed on samuti sarnased meie omadega. mõned tegevused või ettepanekud tegevusteks on väga konkreetsed ja meie mõttega niivõrd kooskõlas, et äh, me oleksime valmis neid äh, oma dokumentide koostamisel arvesse võtma ja mõjuhinnangul arvestama. kui ma võin lisada ka väik-, veidi kriitikat või pigem siis mure näidet, ühe variraportööri puhul kuulsime justkui Kaja sellest, et raportis ei ole Euroopa mõõdet. mitmetes küsimustes tegevusi peab ette võtma ja need on paika pandud, kuid raportöör äh, on vältinud seda, et öelda, kes peaks tegema. meie usume, et äh, jah, nagu meie oktoobri raportis oli kirjas, siis äh, mitmed tegevused peaksid tulema Euroopa tasandilt ning me ei saa jätta initsiatiivi ettevõtjate või riikide kätte, vaid Euroopa institutsioonidele põhiliselt äh, on meil vaja Euroopa üleseid ähm, lubade süsteemi, tagades seda, et on arvestatud ohutusnõuded ja vajalikku reguleerimiskorda. meil on vaja paika panna konkreetsed tehnilised näitajad ning ähm, õnnetuseks valmisoleku lahendused mitte vaid äh, piirkondlikul tasandil, vaid meil on vaja jurisdiktsiooni ka laiemas vallas, juhul kui tekib ohuolukord. ning äh, parimad tavad, millele me ka viitasime varem me näeme võimalust luua raamistik selleks Euroopa tasandil ja see oleks kõige tõhusam viis edasiminekuks. see viitab jällegi läbipaistvusele läbipaistvus on teema, kus äh, initsiatiivi on vaja ja infot on vaja jagada ja Euroopa Komisjon saab äh, mängida väga olulist rolli selle raamistiku või platvormi jaga-, äh, moodustamiseks, info jagamiseks. Euroopa koostöö raportis on selgelt välja tuua, et see on Euroopa institutsioonide roll. ma usun, et oleks kasulik, kui me vaataksime üksikutest ideedest äh, kaugemale, kui me arvestame seda, mida Euroopa saab teha. suur tänu! Kurz nochmal, wir haben nämlich gesagt eine halbe Stunde für dieses Thema. tehke lühidalt, palun. eine minuti. sellepärast, et meil on ainult pool tundi aega, nii et äh, palun rääkige kiiresti. selge ma nõustun peaaegu täielikult kõigega, mis on öelnud, öeldud EMSA-l on oma roll, eriti katastroofijärgsel ajajärgul. aga mina tahaksin, et me saaksime riikidele tagada, et me räägime ikkagi ühesuguselt arusaadava terminoloogiaga, et me kõik saaksime ühtselt aru terminoloogiast, siis on meil kergem reageerida õnnetustele. ning liikmesriigid peaksid maksma selle eest, et neil on olemas ressursid, mida kasutada siis, kui katastroof juhtub ja eh, on eh, tarvis eh, reageerida. ning loomulikult peavad tööstusettevõtted nende ressursside ostmisse panustama. Neid tuleb kohelda õiglaselt, aga nad peavad need ressursid tagama ja Euroopa Liit peab omalt poolt tagama koordineerituse mitte ainult Euroopa Liidu siseselt, vaid ka seoses vahetute naabritega mis puudutab head tava, siis ka mina pean kõige tähtsamaks turvalist äh, lähenemist ja läbipaistvuse osas ma juba rääkisin teile teabe jagamisest, heade tavade jagamisest, sellest, kuidas katastroofile reageeritakse ning loomulikult on vaja rohkem rahvusvahelist äh, suhtlemist, mitte ainult kahekümne seitsme liikmesriigi vahel, vaid äh, globaalselt. ja me peame tagama, et see suhtlemine tõesti ka toimub ka lennumudel ei ole ju ainult Euroopa Liidu oma, lennundusmudel. jah, ametiühingud kutsutakse kuulamisele ja meie kolleegid Keskkonnakomisjonist on loomulikult ka kutsutud, nad peavad mulle lihtsalt ütlema, et nad tahavad tulla, sest nad nagunii äh, peavad kirjutama oma arvamuse sellele raportile. gaasi puhul oleks vaja vastavat terminali aga kui me mõtleme rannikurajatistest ja rannaäärsetest rajatistest, siis mõlema puhul on äh, ju teatud turvanõudeid vaja jälgida. minu äh, valimisjaoskonnas oli äh, nafta puhastamisrajatises kohutav katastroof, mis õnneks ei nõudnud inimelusid, sest see juhtus öisel ajal ehm, Põhjamere installatsioonide vananemine kas need installatsioonid on turvalised, aitäh selle küsimuse eest, ma uurin seda. <clears throat> turvalise lähenemise küsimus, turvalise lähenemise meetod ju eeldabki seda, et me vaatame kõik üle ja vajadusel reageerime. teatud liikmesriikides on saavutatud edu ja meie võime nende kogemusest õppida meil on palju häid uuendusi, mille abil on võimalik nüüd lahendada äh, probleeme, mida kakskümmend aastat tagasi ei olnud võimalik lahendada ning seetõttu on äh, ka mõeldav, et kahekümneks aastaks ehitatud platvormi eluiga pikendatakse. see on kõik. aitäh, meil on väga palju tööd, aga see on väga tähtis töö, aitäh! suur tänu ja nüüd, vabandust, ma pean veel üht-teist ütlema. ei, tähtaegu ei ole nii et järgmine äh, järgmine teema on härra Hatsimaart Kaukese raport energiaturu terviklikkuse läbipaistvus ja tema näitab meile, kuidas äh, lühidalt rääkida. aitäh, me räägime nüüd energiaturu terviklikkusest ja läbipaistvusest, tegemist on komisjoni ettepanekuga luua sektori spetsiifiline õigusakt äh, finantsturu reformi järel. meil on tegemist Äh, siin ka sellega, et meiega on siin äh, Robert Goebbels, kes osales äh, turu kurvitarvitamise direktiivi väljatöötamisel, tema hakkas juba aastal kaks tuhat kolm esitama küsimusi äh, finantsinstrumentide puhul, mis puudutasid turu kurvitarvitamist ja siseinfo kasutamist. me oleme nüüd jõudnud kaugemale, me teame, et äh, praegu on käimas suur reform äh,, mis puudutab äh, MIFIDit, et äh, finantsteenuseid, äh, aga praegu on tegemist meil ka sellega, et, et et on vaja luua sektorispetsiifilist, äh, sektorispetsiifilisi õigusakte ka energia tootmise, energiaga kauplemise vallas. selline õigusakt on nüüd ka Ähm, väljatöötamisel äh, ja see on äh, Äh, tegemist on põhimõtteliselt samade põhimõtetega, millega tegeles Robert Goebbels, aga need on kohaldatud äh, energias, äh, energeetikasektorile, miks meil seda vaja on? meil on vaja seda sellepärast, et energia kauplemine, seal kasutatakse mm, tuletisinstrumente selleks, et hoida hinda stabiilsena, aga me ei saa energiatootjaid kohelda täpselt samamoodi nagu panku, et MIFID ja EMIRi puhul me tahame tagada seda, et pangad oma kapitali puhul tagaks äh, turvalisuse, aga seda me ei saa luua, nõuda energiatootjatelt. ent äh, sellest hoolimata me tuvastame, et suur osa tehingutest tehakse väljaspool börsi, et et kasutatakse börsiväliseid instrumente, ähm, tegemist on siis otseste läbirääkimistega maaklerite vahel telefoni või interneti teel äh, ja niimoodi sõlmitud lepingutega ja seal on tõesti võimalusi ka turgu kuritarvitada. E, direktiiviga soovitatakse, soovitakse saavutada seda, et elektri ja gaasi puhul loodakse teavitussüsteem e, nii-öelda asutus, kes valmis, kes tegeleks, e, kes tegeleks turu läbipaistvusega ja kaks nädalat tagasi selline asutus ka loodi see asub Ljubljanas ja kui äh, see äh, õigusakt jõustub, siis hakkab ta äh, andmeid toeta-, koguma nende tehingute kohta, mis on just tehtud väljaspool börse. nii, senini on kõik väga tore, aga on mõned liikmesriigid, nagu näiteks eesistuja eh, liikmesriik, keda, eh, mida ka mina väga hästi tunnen eh, ja kus koalitsiooni läbirääkimistel otsustati, et luuakse omaenda turu jär-, läbipaistvuse eest vastutav asutus ja nüüd me olemegi probleemide ees. kui me tahame seda instrumenti luua, siis esmalt peab meil olema selge, et on olemas Euroopa asutus, kellele kõik andmeid peavad edastama gaasi ja elektri kohta. me peame rääkima CO2 teemast, sest äh, meil on olemas äh, omaenda äh, CO2-ga kauplemissüsteem ja tegelikult on praktiliselt võimatu CO2 välja jätta või seda eraldada kuidagi elektri ja gaasiga kauplemisest, nii et minu esimene soov oleks, et me kaasaks ka CO2 heitkogustega kauplemise. ma saan aru sellest, et äh, et ähm, söe ja maagaasiga kasu-, kaubeldakse globaalsetel turgudel, aga CO2 kaasamine on äh, siiski mõistlik. ma ei saa aru, ähm, miks me peaksime selle välja jätma, sellepärast et meil on kaks erinevat volinikku, et äh, proua Heidekord valmis, vastutab ETS-i, ETS-i eest ja härra Oettinger vastutab Remedi eest. E ja nüüd räägin menetlusest endast. mul ei ole midagi selle vastu, härra esimees, kui Saksamaa turu läbipaistvuse amet kaasatakse äh, aga äh, teabe kogumisse, aga EISA peaks olema esimene asutus, kellele teabe edastatakse, on see Ljubljanas asuv agentuur ja see teabe, teave peaks liikuma ühes suunas. aga kui tegemist on tu-, turu kuritarvitamise kahtlusega, siis peaks äh, muutuma aktiivseks reguleerivad asutused, me oleme neid ju loonud ja minu meelest oleks Äh, mõistlik see, kui EISA sellisel juhul vastavat reguleerivat asutust teavitakse, et tegemist on turu kuritarvitamise kahtlusega. siis liikmesriik peab ise otsustama, mida ta selle teabega teeb, aga minu meelest peaks olema üks äh, partner sellel juhul, tegemist on just reguleeriva asutusega, siis äh, loomulikult tegeldakse uurimisega, kart-, tellide vastase võitlusega tegelev amet võiks sellega tegeleda näiteks, aga esimeseks äh, partneriks oleks just äh, reguleeriv asutus. parem oleks muidugi, kui kõik käiks äh, börsi kaudu, siis meil remitit vaja ei oleks, aga me ei saa sellest lähtuda, sest mõningatel turgudel seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti kõigist tehingutest ähm, on börsivälised tehingud ja seetõttu on meil vaja õigusakti. kui tegemist on turu kuritarvitamisega ja see ei ole veel õigusaktis selgelt välja toodud, peab mm, tegemist olema äh, harmoneeritud äh, menetlusega, sest mis äh, oleks selle tagajärjed, kui tegemist oleks erinevate tõlgendustega, erinevate ka karistustega, siis äh, liiguksid äh, need turu äh, kuritarvitamisega seotud tehingud just nendesse riikud, riikidesse, kus karistusi ei ole või kus nad on väiksemad, nii et meil on vaja seda, et sanktsioonid oleksid harmoneeritud küsimus, et millisest mahust alates peaks tegutsemine hakkama, alust-, algama? see ei ole mm, veel paika pandud, komisjon peab sellega tegelema, me võiksime mõelda võib-olla de minimis reegli peale, aga mis see piir oleks, seda me ei tea, selle me peame jätma komisjoni hooleks delegeeritud õigusakti äh, raames, delegeeritud õigusaktid on äh, siin ette nähtud, aga te, tegelikult on äh, siin liiga palju ette nähtud, me peaksime delegeeritud õigusaktide võtmise võimaluse ette nägema ainult teatavas valdkonnas, aga selle äh, piiri paikapanemine, et mis ajast äh, kehtib de minimis reegel ja mis ajast tuleb tegeleda teavitamisega, see, selle otsustamise peaksime jätma komisjonile ning äh, selgeks tuleks teha ka äh, lubade andmise skeem Euroopas, Euroopa Liidus. Ähm, see, seda praegu ei ole, liikmesriigid, on liikmesriike, kus äh, kauplejad peavad registreerima, on liikmesriike, kus nad ei pea. ma arvan, et nõukogu töörühmaga oleme ka ühel meelel, et meil on vaja litsenseerimissüsteemi, mis oleks üle-euroopaline Äh, si-, seal oleks ka vaja mingisugust piiri, et iga väikekaupleja ei peaks registreeruma, aga suured peaksid küll registreeruma ning tegema seda äh, oma liikmesriiki reguleeriva asutuse juures. see oleks siis meie ettepanek, et seda punkti mu-, muudetaks. mis äh, saab siis sellest EISA-st, sellest agentuurist? Võrreldavad agentuurid USA-s ja Jaapanis Nende töötajate arv on palju rohkem kui kakskümmend viis, kakskümmend viis on EISA puhul ette nähtud, kakskümmend viis töötajat on liiga vähe. ma palun, et kolleegid vaataksid, milliste andmemahtudega on tegemist, et kui eh, te, te tegelete turujärelevalvega, siis on teil vaja rohkem inimesi ja, ja teil on tõenäoliselt vaja ka sideametnikke, võib-olla ka rohkem kus see asuma hakkaks, seda, selle me peame paika panema, mõeldav oleks näiteks Brüssel, et see oleks lähedal komisjonile, see oleks lähedal ka äh, ERGEKis kohtuvatele riik, liikmesriikide äh, reguleerivate asutuste, kus käivad koos reguleerivad asutused ja me saaks head äh, spetsialistid. Ljubljana puhul me teame, et me võib-olla ei saa alati häid töötajaid Luksemburg oleks ka väga tore, Ljubljana on äärmiselt äh, kena linn, aga seal ei, ei ole võib-olla olemas rahvusvahelisi koole, äh, tippjuhtidel on olemas lapsed ja nii edasi, nii et me peaksime tõesti mõnda asju muutma, eelkõige muutma definitsioone, need definitsioonid ei ole head, need definitsioonid on äh, kirjutatud maha Robert Goebbelsi pealt, me peame vaatama, et mm, millega kaubeldakse, see on siin liiga lahtiseks jäetud ja kui see niimoodi jääb, siis äh, muudaksid need definitsioonid kauplemise kohati ka võimatuks. me peaksime siin äh, äh, er-, vahet tegema gaasi- ja elektriturul, seal on tegemist täiesti erinevate mehhanismidega, me peaksime neid täpsustama, me peaksime vahet tegema, sest praegu seda ei tehta isikutest äh, teavitamisest, teavitamise vahel ja tehingutest teavitamise vahel ning me peaksime kinni panema ka äh, lüngad, äh, mis on siin võrreldes MIFID ja EMERiga ja turu kuritarvitusdirektiiviga. Äh, Direk nii et ma olen väga tänulik äh, kolleeg Goebbelsile ja mm, Svobodale ja Tošinovskile, mm, sest mul on olnud väga hea koostöö nendega, aitäh. aitäh, ma tahtsin tagada sel-, lihtsalt seda, et kolleegid saaksid ka äh, sõna ja et nad saaksid teile häid nõuandeid anda. kolleeg Svoboda, palun. aitäh, ma üritan teha lühidalt, kuna ma olen raportööriga paljudes asjades nõus oluline on, et me saaksime mm, sektoriaalse äh, õigusakti, et see ei ja ma olen ka selle poolt, et me kaasaks CO2, kui vaadata mõningaid kauplejaid, siis, äh, siis äh, mm, tegeletakse väga palju ka CO2-ga, nii et see oleks väga mõistlik mm, tõsised kauplejad soovivad õigusakti, see ei ole nii, et nad ei sooviks seda, oluline on see teav-, teavitamise äh, küsimus, meil oleks vaja selgeid äh, reegleid teavitamise jaoks ja selgeid kontaktisikuid, sest et muidu on tegemist väga erinevate isikutega, kes saavad väga erinevat teavet ja see ei ole minu meelest hea. ma tahaks rõhutada seda, mida ütles kolleeg Hatsimarkakis, äh, ja mis puudutab definitsioone, me ei saa siin kõike jätta delegeeritud õigusaktide hooleks, ma toon ühe näite. kui energiatootja peab näiteks äh, mõne tu-, jaama kinni panema, aga tol hetkel, kus ta jaama sulgeb, ostab ta e-, elektrienergiat, kas tegemist on äh, e-, siseinfo kuritarvitamisega, sellepärast et ta teab, et ta peab äh, jaama su-, sulgeja, selle me peame paika panema. meil ei ole vaja lihtsalt kedagi karistada, vaid meil on vaja tõesti siseinfo kuritarvitamist keelustada. ja viimane asi, tegemist on selgete situatsioonidega, mis puudutavad äh, liikmesriikide asutuste võitlust siseinfo kuritarvitamisega ja sanktsiooni, sanktsioone meil ei tohi olla asi nii, et äh, mõned liikmesriigid on väga leebed selle ja saavad siis palju tehinguid, kuna teatakse, et seal ei ole karistusi. aga tegemist on tõesti väikeste märkustega ja ma arvan, et äh, kokkuvõttes me oleksime nõus ühise raporti ja ühiste e-, ettepanekutega. aitäh. kolleeg Jürk, palun. suur tänu, Kuul aitäh, härra esimees. palun lubage mul alustada mõttega, mida täna on juba äh, välja toodud ja millest mina ka lähtusin. Euroopa energeetikapoliitikal ei ole vaja eelkõige mitte uusi reegleid, vaid äh, olemasolevate reeglite ju rakendamist, vaja on ka taristut ja sellega seonduvaid uusi reegleid. ma pean ütlema, et äh, praegu käsitletav õigusakt äh, on tegelikult erandi, mis kinnitab reeglit, äh, sest et vaja on tu-, turud muuta läbipaistvaks paralleelselt teiste ähm, protsessidega, paralleelselt olemasolevate äh, Äh, reeglite rakendamisega ja uute struktuuride loomisega ja selleks on vaja äh, kehtestada reeglid Euroopa tasandil, sest et liikmesriigi tasandil ei ole see võimalik. ma olen nõus ka sellega, et me loome omad reeglid energeetikapoliitika jaoks, et meil on neid vaja äh, ja sest me ei saa kasutada neid reegleid, mis kehtivad pangandussektoris. komisjoni ettepanek on heal tasemel ja see võimaldab meil meie kriisist tingitud äh, olukorras äh, jõuda konsensusele võib-olla isegi esimesel lugemisel, aga mõningates küsimustes äh, peaksime tõesti öö, omapoolse panuse andma, tegemist on küsimustega, mida raportöör juba mainis, mina omalt poolt mainiks nelja punkti. esimene küsimus, kellele kauplejad peavad teavet edastama, teiseks, milliseid andmeid nad peavad edastama kolmandaks, kuidas äh, neid andmeid äh, tuleks kaitsta ning äh, neljandaks, sanktsioonid. ma üritan nüüd mm, väga lühidalt neid asju käsitleda. kellele tuleb andmeid edastada? ma tean, et nõukogus ollaks, on erimeelsusi selles küsimuses, aga ma arvan, et loogiliseks lahenduseks oleks see, kui ähm, äh, teave saadetakse Islandas ja selleks on kaks põhjust. esiteks, et äh, riiklikul reguleerival asutusel oleks keskasutuse kaudu ligipääs nendele andmetele ning teiseks äh, riiklikud järelevalveametid äh, saaksid turu või nõuda turul osalejatelt äh, neile andmetele tuginedes äh, täiendavaid andmeid. nii et äh, loogilises mõttes oleks mõistlik kasutada Ljubljanas asuvat agentuuri. kas Ljubljana rahvusvahelise kooli tase on parim võimalik, kas seda ma ei tea, selle üle me võime vaielda, ma ei tea, milline oleks parim asukoht Euroopa liidus, meil on võib-olla veel vaja aega selle paikapanemiseks, me peame sellest tulevikus rääkima teine asi. kui mis puudutab nüüd andmete mahtu, mida tuleb edastada agentuurile, komisjon on lahendusena valinud välja delegeeritud õigusakti, meil ei oleks sellega põhimõtteliselt probleeme, kui komisjon võtaks seejuures arvesse teatavaid Äh, kriteeriume ja kui me mm, pärast detailide väljatöötamist äh, ka teaks, millised, milliste kriteeriumitega tegemist on. ainult, nimetaks ainult kolme asja, et äh, andmed peavad olema teat-, täielikud, vaja on tasakaalu ähm, teavitamise kulude ja sellest tõusva kasu vahel ning kolmandaks peab teavitamine olema kiire kui ne-, neid aspekte on võimalik äh, arvestada, siis äh, meil õnnestub äh, andmete edastamist asjakohaselt reguleerida ning kolmandaks, konfidentsiaalsus ja andmekaitse. ilmselge on see, et tegemist on tundliku teabega ja kui selline, sellised andmed võivad jõuda konkurentide kätesse agentuurist, siis äh, loomulikult ei ole kauplejad äh, nõus neid andmeid edastama, nii et me peame hoolitsema äh, adekvaatse andmekaitse taseme eest. ja viimane asi, mida ma tahaks käsitleda, on sanktsioonide küsimus. ma mõistan muret, et erinevates liikmesriikides äh, võidaks kohaldada erinevaid sanktsioone ja et liik-, kauplejad läheksid sinna, kus äh, sanktsioonid on ma-, leebemad, aga me peame muidugi arvestama ka sellega, äh, liikmesriikide suveräänsusega ja et äh, sanktsioonide kehtestamine on liikmesriikide pädevuses, nii et me peame tekstis äh, leidma kompromissi. Need on need asjad, mida mina tahtsin käsitleda ning ma arvan, et meil on vaja tulevikus seda asja veel arutada. kokkuvõttes tahaksin ma lisada, et kui me saame kõiki neid nõudmisi täita, siis ma näen, et meil õnnestub esimesel, võiks õnnestuda esimesel äh, lugemisel kokku jõud-, kokkuleppele jõuda. aitäh, nüüd meil on veel paar minutit ja kaheksa sõnasoovijat. esimene on härra Kübers aitäh, härra esimees, teen ülimalt kiiresti. ma olen äh, majanduskomisjoni äh, raportöör selles küsimuses. ma olen oma arvamuse juba välja töötanud ja see edastatakse äh, homme teile. majandus- ja rahanduskomisjon soovis arvamust avaldada võimalikult kiiresti selleks, et meie märkusi oleks võimalik ka kasutada äh, et härra Hatsimarkakisel neist midagi kasu oleks, aga ma, mul on, ma usaldan teda täielikult, mõningad märkused. väga oluline on äh, kaasata ka börsivälised turud, nagu härra Hatsimarkakis ütles, äh, seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend protsenti äh, nendest tehingutest on just börsivälised tehingud, nii et neid tuleb ilmtingimata kaasata ja samuti sooviksin ma rõhutada, et EISA-le tuleb anda täiendavaid vahendeid. kui me ei anna EISA-le piisavalt vahendit, siis mm, kaotab see asi mõtte ning, ning lõpuks definitsioonid. jah, komisjon võttis arvesse turu kuritarvituste direktiivi ja võt-, võttis arvesse ka parlamendi ettepanekuid selle reformimiseks, sellega on probleeme, et kui parlament, et meil võiks tekkida si-, probleeme sidususega, kui äh, nende tekstide vastuvõtmisel oleks erinevusi ma olen nõus ja ma olen teinud ka vastava muudatusettepaneku, et vaja on de minimis reegleid sest muidu saaks agentuur väga palju ebavajalikku teavet va, vajab keskenduda suurtele, vaja on keskenduda suurtele tehingutele ning vaja on kehtestada teatav lävend ja seda lävendit äh, on võimalik äh, kehtestada delegeeritud õigusaktiga, aga parlamendil mm, peab olema võimalus äh, samuti seda protsessi jälgida. ja vaja on tõhusaid sanktsioone kolleegid, kes rääkisid enne, kolleeg, kes rääkis enne mind, ütles, et äh, kui meil ei ole äh, tõhusaid sanktsioone, siis äh, tekib oht, et et osa kauplejaid lähevad riikidesse, kus sanktsioonid on leebemad see ei tohi olla võimalik, meil on vaja, et me kõigile kehtiksid võrdsed tingimused ka sanktsioonide osas, aga me teame, et äh, sanktsioone kehtestavad äh, liikmesriikide seadusandjad ja peab olema Euroopa Liidul võimalus äh, sõna sekka öelda, sanktsioonid peavad olema tõhusad propo- ja proportsionaalsed ning viimane märkus minu kol-, sõber Hatsimarkakis tahab kaasata ka CO2-ga kauplemise turud. ma ei ole selle kohta ettepanekut teinud, aga ma toetan täielikult seda ettepanekut, sellepärast et me oleme näinud, et ähm, CO2 turul on juba toimunud ähm, manipulatsioone, on olnud kriminaalseid juhtumeid, mis osa on neist äh, ka äh, välja tulnud, osa ilmselt mitte, on olnud äh, küberrünnakuid äh, CO2 börside vastu, nii et äh, vaja tuleb, vaja on tagada, et sellised manipulatsioonid ei oleks võimalikud. proua Tikau, palun. aitäh, härra president, härra esimees. ma tahaks, tahtsin öelda just täpselt seda, mida ütles härra Goebbels mis puudutab eh, CO kahega kauplemist, siis kahjuks on eh, juba registreeritud eh, pettusi ja väga vajalik on teha järeldusi sellest. hädavajalik on luua täielik läbipaistvus e-, energiaturul. ma meie kodanikud ei saa aru, mis toimub, nad to-, nad lihtsalt näevad, et hinnad tõusevad, nad teavad, et neil on järjest raskem maksta oma arveid ja nad võivad isegi äh, allapoole vaesuspiiri langeda. ühel kolmandikul minu koduriigi peredest on äh, raskusi oma elektriarve maksmisega. ja seetõttu oleks hea, kui äh, kõik saaks aru, kuidas hin-, energia hindu arvutatakse ning viimane asi, mida ma tahaks öelda, puudutab äh, käibemaksu, äh, mis ju riigiti on erinev ja ka tooterühmade kaupa on erinev äh, energeetika valdkonnas. ma arvan, et ka käibemaks mõjutab märkimisväärselt lõpptarbijatele kehtivat hinda, aitäh. Paul Rüübih, palun. aitäh, härra esimees. kaks märkust. esiteks, Ameerikas õnnestus ähm, naftaga kauplemist äh, eristada füüsilisest kauplemisest ja e, e, CO2-ga kauplemisest, et meil on täi-, korralik ähm, statistika selle kohta, et mis toimub paberil ja mis on, millised on siis tegelikud naftakogused, millega kaubeldakse, et meil peaks Euroopas ka õnnestuma selline asi ning teine asi, CO2-ga kauplemine seejuures on vaja selgelt näidata, et milline on tegelik kogustega kauplemine ja mis on see, mis toimub üksnes finantsturul. kui me näeme, vaatame nüüd Jaapani kriisi, siis me näeme, et CO2 hinnad on samuti ebaproportsionaalselt tõusnud ja tuleb küsida, et mida see kriis tähendab Euroopa sihtide seisukohalt. me näeme, et mõned Saksa tuumajaamadele on kehtestatud moratoorium, et meil on niimoodi raske saavutada CO2 kahekümne protsendilist vähenemist, et äh, siin äh, ilmselt tuleb mõelda ka eesmärkide vähendamisele ja mis puudutab finantsturgude välipaistvad, siis see õnnestuks ka finantstehingute maksuga, et kui tegemist on äärmiselt väikese äh, protsendimääraga, siis oleks seda võimalik väga objektiivselt äh, kujundada. härra kolleeg Tosnovski, palun. kui paneb see sõdu, äkki valmi, valmis trutšni äh, ja rihva, siis me suur tänu, teen lühidalt. meil ei ole väga palju aega. mul on väga hea meel, et härra Mart, sa ka TAKis on selle keerulise teemaga tegelenud, tegemist on väga keerulise küsimusega. ütleb, et keskkond on väga heterogeenne ning olukord liikmesriikidel on erinev ning reeglid on väga erinevad. see, pärast usun ma, et meil on vaja paika panna mingid reeglid, meil on vaja ühiseid reegleid ähm, me peame tagama, et äh, olemasolev informatsioon oleks võrreldav, tegemist on äh, samas aga väga tundliku informatsiooniga. meil peavad, peab olema selged andmed kättesaadava informatsiooni kohta. tegemist on hetkel väga olulise teemaga kõigepealt peavad äh, liikmesriigid ähm, rakendama, paika panema väga selged määratlevad reeglid ja siis me jätkame aruteluga, kuidas edasi liikuda. ma usun, et liikmesriikide vahel on siin selles küsimuses väga suuri erinevusi ning samuti teeb neile muret erinev eh, samu-, eh, informatsiooni valesti kasutamine surve on hetkel väga suur ning ma olen valmis äh, koostööd tegema nii mina kui härra Tsatsimarkakis, suur tänu! aitäh! kas komisjon peab sõna võtma? jah, aga palun tehke lühidalt uh,. Thank you very much! suur tänu selle võimaluse eest kõneleda ning suur tänu sellest, et olete selle keerulise teemaga niivõrd suure entusiasmiga tegelenud ning äh, arutelu läheb õiges suunas ja lisan äh, omalt poolt kommentaarid, et ei oleks vääritimõistmist. meil on mõningate liikmetega äh, siin ruumis juba olnud vestlusi, nad on oma seisukohtadest märku andnud ning mõningatest küsimustest on juba nõukogus ning energiatöörühm, energeetika töörühmas räägitud. me oleme kindlad, et teie poolt tõstatatud küsimused on lahendatavad. osadega on juba detailselt tegelema hakatud. tahaksin vaid kasutada võimalust, ning pakkuda teile kõike abi ning äh, kahepoolseid või muid kohtumisi ning oleme valmis ka edasisteks ähm, täpsustusteks nendes küsimustes, mis on tõstatatud, suur tänu! ja lõpetuseks kolleeg Hatsi Markakis. soovin tänada kõiki kolleege koostöö eest ja et te olete nõus olnud nii keeru-, äh, raskete asjadega nagu CO2 kaasamine ja ühtsed trahvid, harmoneerimine, me peame koostööd tegema ka nõukoguga, koostöö on juba alanud, nõukogu eesistuja äh, ka on olnud kohtumisi ja ka komisjoniga tegemist oli väga hea kohtumisega, kus paljud kolleegid ka osalesid. me või, meil võib õnnestuda see esimesel lugemisel vastu võtta. mina räägin siin nüüd ajakavast. õige on see, et teise, aasta teisel poolel Poola eesistumise ajal öö, ootab meid väga palju öö, teemasid ees ja Remiti võiks vastu võtta veel Ungari eesistumise ajal, sellepärast kolleeg Jörg soovib ka esimest lugemist. mina võin nõus olla esimese lugemisega teema on tehniline, aga kuna meil on selline konsensus, siis me võiksime sellega hakkama saama, mina olen valmis töötama väga kiiresti, järgmisel nädalal on minu raport valmis, ülejärgmisel nädalal on see kõigi jaoks äh, kättesaadav ja äh, aprilli lõpus, üheksateistkümnendal aprillil on äh, teie muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja kui me, kõik hästi läheb, siis kahekümne kuuendal mail võiksime selle vastu võtta siin komisjonis esimees, aitäh, et tegite kiiresti, ma tänan kõiki kolleege, ma tänan, ähm, e-, e-, esimees tänab tõlke ja ähm, tuletab meelde, et homme toimub äh, ähm, kuulamine äh, CO2 heitme ja süsiniku lekke osas. järgmine koosolek toimub kolmekümne esimesel märtsil. kena päeva kõigile!